Right, good morning everybody, I think we have got tere hommikust kõigile! Eh, ma arvan, et meil on kõigi poliitiliste eh, fraktsioonide esindajad täna kohal. Piitsa läks küll ära, aga Liis on siin. We... seega võime alustada vastavalt meie päevakorrale punkt kaheksa, mis on arvamuste vahest algatus rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite komitee sihtasutuse IASF-i esimehe Tomasso Padoa Šipaga. ja tema nimetati ametisse pärast seda, kui ta oli usaldusmeeste nõukogu liige olnud. nagu te kindlasti teate, oli ta äh, ka alates üheksakümne kaheksandast aastat euro, kuni kahe tuhande viienda aastani Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja kindlasti on tal elu jooksul olnud ka teisi uh, vastutusrikkaid eh, positsioone. nii et kõigepealt eh, kuulame tema esitlust ja siis lähme edasi küsimustega. Eh, suur tänu! suur tänu mind äh, kutsumast täna siia ja ma äh, lootsin, et äh, tänane teema on nii huvitav, et juba varasest hommikust on meie koosolekute saal inimesi täis, päris nii see kahjuks ei ole, kuid ma püüan teha oma ettekande võimalikult lühidalt ja põnevalt neile, kes kohal on rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite loomine on üheks olulistest äh, projektidest selles osas, mis äh, puudutab reeglite kehtestamist rahvusvahelistele finantsasutustele. see reguleerib äh, pankade tegevust, maksete, ka väärtpaberit, valdkonda, eh, kõiki eh, neid valdkondi, mis viimaste eh, aastakümnete jooksul on vajanud rahvusvahelisi reegleid. rahvusvahelised raamatupidamisreeglid on väga heaks näiteks koost-, rahvusvahelise koostöö osas ja see institutsioon, mida mina praegu juhin, loodi kõigest kümme aastat tagasi Baseli komitee valvel, ähm, äh, kus äh, kolmkümmend viis aastat tagasi, kolmkümmend aastat tagasi, kakskümmend viis aastat tagasi juba tegiti rahvusvaheliste maksetega, kuid vaatamata selle institutsiooni noorele eale on selle lühikese ajaga saavutada juba küllaltki palju sest praeguseks on meil olemas täielikult kõik raamatupidamise reeglid, mis on otseselt rakendatavad ja äh, Need kehtivad teisel kehtestusaastal juba rohkem kui saja kahekümnes riigis. selliseid näiteid ei ole väga palju teistest valdkondadest tuua. põhjus äh, miks me oleme olnud edukad, on väga mitmekülgne. kõigepealt ähm, üks äh, põhjusi on see, et nende reeglite loojaks on siis Rahvusvaheliste Raamatuliste Standardite Komitee Sihtasutus, mille nimi oli varem IAS ja see on olnud äh, väga tõhus äh, tegevus tõhusam kui näiteks pangandusvaldkonnas või ka väärtpaberite osas vastav tegevus. see on väikene äh, siis äh, nõukogu, viisteist liiget, pidevalt tegelenud standardite ettevalmistamisega ja nende peamiseks eesmärgiks on olnud äh, Ähm, tegevuse tõhustamine, mitte oma äh, maa reeglite kaitsmine, vaid nad on täielikult pühendunud rahvusvaheliste reeglite kehtestamisele, seega nad on sõltumatud ja kompetentsed. teine moment on see, et aastal kaks tuhat kaks, kui organisatsioon oli äsja loodud, äh, sooviti et äh, IASB äh, oleks standardite loomise üksus. Äh, selline ettepanek tehti Euroopa Komisjonilt ja see võeti vastu ka Euroopa Parlamendis ja ministrite nõukogus ja see tähendas, et IASB pidi need standardid looma äh, ja eh, need pidi ka kehtestatama ja kohustuslikuks eh, muutma Euroopa Liidus. Eh, otsus langetati kahe tuhande teisel aastal ja see ka sillutas teed nendele rahvusvahelistele standarditele ning see peegeldab, milline on traditsiooniline reeglite ettevõtte loomise viis luuakse eh, siis direktiive, varem oli loodud direktiive, kuid ei olnud eh, õnnest-, ei olnud õnnestunud ühiste reegliste eh, kehtestamine. kolmas põhjus, miks me oleme olnud edukad, on olnud see, et on olnud üleminekumajandusi Euroopa Liidus palju äh, ja nad on otsinud paremaid raamatupidamise standardeid ja see on olnud eeliseks ähm, ja äh, seepärast on reeglitud pigem rahvusvahelisi äh, siis ähm, raamatupidamisstandardite komitee äh, reegleid kui mina möödunud aastal hakkusin usaldusmeeste komisjoni liik-, juhtima möödunud aastal, olen ka varem selle positsioonid olnud kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kuuendal aastal, kuid tookord lahkusin selleks, et olla Itaalia valitsuse liige. kuna nüüd me tegutseme juba teist aastakümmet ja tegevus on olnud väga edukas, nii nagu ma äsja kirjeldasin. muidugi on meie ees mitmeid väljakutseid järgneva kaheteistkümne kuni kahekümne nelja kuu jooksul ehk järgmised kaks aastat tähendavad seda, et me peame äh, kas kindlustama oma praegust edu ehk siis konsolideerima praegused kõrgetasemelised globaalsed standardid või võib tekkida ka tagasilangus, mis muidugi kustutaks osa äh, meie praegustest edusammudest. mis siis need väljakutsed on? Äh, kõigepealt Eh, üldse standardite vastuvõtmine kvaliteetstandarditel ja ka institutsioonide eh, juhtimine. kõigepealt standardite vastuvõtmine, see tähendab seda, et eh, lihtsalt siis rahvusvaheliste standardite lähenemisest tuleb nende tegelikkuse rakendamiseni liikuda ja see väljakutse on kõige aktuaalsem USA osas, kus järgmisel aastal tuleb otsustada, kas liikuda USA ähm, sisereeglitelt äh, kaapilt äh, üle äh, rahvusvahelistele standarditele. ehk järgmise aasta, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teises pooles Äh, peame seda otsusta, peab USA seda äh, otsustama umbes aasta pärast siis, kas ei või äh, ja rahvusvahelistele standarditele, kui vastuseks tuleb ja, siis me loodame, et suurim riik, kes veel ühinenud ei ole, ka liitub meiega, liituvad hiljem ka Jaapan, kes samuti on suhteliselt lähedane standardi põhimõtetele, kuigi ei äh, vasta nendele päriselt veel. nüüd standardite kvaliteedid. see tähendab seda, et äh, tuleb rakendada täielikult neid õppetunde, mida me finantskriisist omandasime, ehk perioodist finantsstabiilsus oli väga äh, nõrk, äh, mõned äh, finants, rahvusvahelised raamatupidamise standardid ka nende oludega arvestavad. samuti on oluline, et need põhimõtted oleksid järjepidevad kogu protsessi vältel. ja mis puudutab juhtimist või haldust, siis institutsioon, mis loodi kümme aastat tagasi, järgib suuresti Ameerika mudelit ehk on eraomandis olev korporatsioon, mis on pühendunud siis riigi huvide kaitsmisele, seal on ka usaldusmeeste nõukogu, ei ole päris Euroopa traditsioon ja äh, seda peetakse täiesti aruandes kohustuslikuks siis riigisektori ees, neil on tugev äh, legitiimsus äh, ja viimaste aastate jooksul on äh, meil läbi viidud mitmeid äh, reforme, et aruandlust ja legitiimsust äh, süvendada ja selleks, et IASB kompetentsi süvendada Nad on selle siis sihtasutuse juhtimine ka Euroopa Nõukogu juhtimisel toimub ka üks Euroopa Liidu volinik on selle nõukogu liige ja ähm, seda juhitakse siis äh, nii järelevalvenõukogu kaugu kui ka usaldusmeeste poolt. ehk see juhtimine toimub koordineeritult äh, ja loodetavasti järgmiste aastate jooksul tekib uusi ideid, kuidas eh, neid institutsioone edasi arendada. Eh, nüüd eh, usaldusmehed tegelevad nelja laiema valdkonnaga, üks on institutsiooni missioon, siis kvaliteedi standard, standardite kvaliteediga ja juhtimisega ning selle institutsiooni Ähm, finantseerimisega. ja veel finantseerimisküsimusest, sest see on otseselt äh, seotud ka Euroopa Parlamendi rolliga, institutsiooni finantseerimine on äh, osaliselt äh, Euroopa Liidu eelarve põhine, loodetavasti kiidate te heaks heaks äh, Rahvusvahelise Raamatupidamisstandardite Komitee sihtasutuse finantseerimise. ka siseriiklik finantseerimine jätkub, sest äh, endiselt on olemas lõhe Euroopa eelarve ja selle summa vahel, mis peaks äh, tulema Euroopast tulevad äh, vastavalt takiile erinevatest geograafilistest piirkondadest. sellega ka lõpset, lõpetaksin ja annaksin võimaluse esitada küsimusi. suur aitäh! Ähm, Sven Kiigo, Peter Skinner ja Pevonš Therese, Anton Linn ja kas veel keegi soovib midagi küsida? Sven, palun, sina oled esimene for coming here and uh, suur tänu tulemast! Äh, ja tõepoolest, me oleksime pidanud ennast paremast küljest näitama, meil oleks pidanud täna rohkem inimesi täna siin äh, kohal, keda kahjuks pole. igal juhul suur tänu tulemast. mul on mitmeid küsimusi äh, resolutsioonis, mille Euroopa Parlament on välja andnud rahvusvaheliste raamatupidamistardandite osas kutsus parlament üles kahele tegevusele. esiteks, et standardite määratlemise otsustes kaasataks parlamenti võimalikult varajases staadiumis. minu küsimus ongi, kuidas parlamenti otsusse langetamise protsessi võimalikult varases etapis teie eh, institutsiooni kaasatakse ja teine küsimus äh, on see, kuidas te vastate ähm, Euroopa Parlamendi äh, nendele küsimustele, mis puudutavad äh, aruandlusele äh, riigipõhiselt, et millised on IAFS kuue osas otsused ja ka maavarade kaevandamise küsimusi puudutavad otsused äh, ehk riikide põhine mm, raporteerimine, aruandlus, seda on mitmed riigid öelnud, et nad sooviksid, et raamatupidamisstandardid liiguksid selles suunas. ja mind huvitavad ka legitiimsuse küsimused mm, sihtasutuse eh, struktuuris ja seepärast küsiksin, kuidas te vastate nendele nõuetele, mis on kõlanud nii valitsustelt kui ka ähm, mitte riigisektori poolt äh,. aitäh, kui vastate, aitäh. Yes, thank you for these two questions uh.... jah, suur tänu selle kahe küsimuse eest. vastan mõlemale ja võib-olla Mark Preie saab ka natukene täiendada mind, kui vastame teisele küsimusele. Euroopa Parlament äh, väga täpselt teostab järelevalvet IFRS äh, e fondi üle, me anname majanduskomisjonile reeglipäraselt äh, aru ja oleme seda ka valmis tegema igal ajal, kui te seda palute. ja siit majanduskomisjonist äh, oleme me saanud ka väga palju häid ettepanekuid oma töö ümberkorraldamiseks ja ka nõuandva nõukogu sisseviimiseks kui te räägite otsustamisprotsessist, siis seal on terve rida erinevaid tasandeid. standardid on paika pandud äh, raamatupidamisstandardite nõukogu poolt ja mitte üks usaldusmees ei saa ette kirjutada, millised on standardid. jah, saab teha küll ettepanekuid, äh, pidada aru, teha soovitusi, kuid nagu ma äh, ütlesin oma esialgses sisejuhatuses, nõukogu on sõltumatu ja otsuste vastuvõtmise salajasus ongi olnud tegelikult meie standardite eduvalemiks, ehk et mitte keegi ei saa nõukogu liikmetele anda suuniseid. nii nagu Euroopa Parlament äh, ja USA Kongress äh, saavad äh, sekkuda protsessi, anda nõu ja see on olnud niimoodi ja see on väga tervitatav areng. mis puudutab riikide raporteid, raamatupidamisstandardite koostamise viis on suunatud äh, rahvusvahelisele koostööle ja lähtutakse investorite huvidest, kes investeerivad äh, aktsiatesse, osakutesse ja nii edasi. riikidevaheline võrdlus tekitab äh, muresid, jah, see on tõsine küsimus, kuid me ei pea otseselt andma informatsiooni investoritele. pigem on vaja aru saada, milleks need standardid on välja töötatud ja eriti just maavarade kasutusega seotud tegevusel on väga tähtis näha, kuidas need ettevõtted on kaasatud sellesse jah, riikide analüüse saab teha ja me teeme ka seda, lähtudes sellest uuest taotlusest äh, mis on nüüd ka USA-s uue seadusandlusega sisse viidud, aga äkki Mark Pair saaks sellele täpsemalt vastata jah, suur tänu, lihtsalt, et avaldada paar mõtet, seal on riikide aruannete puhul kolm küsimust. esiteks just äh, raamatupidamisega seotud äh, küsimused maavarade kasutusega seotud tegevuses. seal on terve peatükk äh, selle kohta, kuidas äh, raamatupidamisstandardid on äh, välja töötatud maavarade kasutusega seotud tegevusele ja see dokument avaldati selle aasta alguses, seal on väga selgelt äh, erinevad osapooled saanud oma ettepanekuid teha ja nüüd vaadatakse seda dokumenti läbi ja mõeldakse, kuidas edasi liikuda. teiseks, nagu siin Tomaso juba ütles, IFRS fondi loomine paneb äh, täpselt paika ka finantsaruannete kasutamise ja üks finantsaruannete kasutamise näited oli just see eeltoodud näide. ja nagu Tomasa ütles, me on ka strateegia ülevaade ja ka see, kas riikide raportid kuidagi seda strateegiat muudetavad ja kolmandaks siis äh, Todd Franki seadus, äh, selle seadusega on meil vaja lisaklausleid maavarade kasutusega seotud tegevusele luua, nüüd tuleb täpselt vaadata, millised on vajadused ja eesmärgiks on see, et ükski et kõik regioonid saaksid kasutada ühesuguseid standardeid. nii et kokkuvõtteks on, praegu peetakse väga palju erinevaid läbirääkimisi, me praegu Euroopa Komisjoniga peame läbi sel-, läbirääkimisi selles osas, kuidas edasi minna. Uh, suur tänu, Peter uh,! suur tänu! nii nagu ka teised, oli mul ka väga hea meel kuulda, et äh, teie nõukogu kavatseb IFRS-iga edasi minna, sellest on juba päris pikka aega räägitud ja meil on olnud mitmeid parlamendi delegatsiooni visiite ja iga kord on öeldud, et jah, me soovime seda uut süsteemi katsetada, me soovime saavutada uusi tulemusi. ja meil on alati pettumust valmistanud see, et kui lõpuks oli aeg tegutseda, siis mitte mingeid tulemusi ette ei näidatud. ja nüüd täna teie sõnavõtt meile näitas, et te tõesti näitasite, et te soovite edasi liikuda. mõeldes veel ka vahevalimistele ja Todd Franki seadusele ja sellele, et konservatism on jällegi maad võtmas USA-s, siis ähm, välismaised standardid võib-olla võivad olla isegi päris hea lahendus. Today uh, the IFRA praegusel hetkel IFRS on kõige rohkem kasutatud standardid maailmas mitte ainult äh, USA-s, vaid ka Aasias on need väga populaarsed. kui te börsiettevõtteid ja seda, kuidas seal raamatupidamisstandardeid kasutatakse, siis USA osa väheneb enne oli see kaks kolmandikku, nüüd kõigest pool kapitaliturgudest ja Aasia osakaal järjest rohkem tõuseb. ja praegusel hetkel USA standardid, GAP standardid ei ole enam üleilmselt kasutatavad standardid ja IFRS-i hakatakse järjest rohkem ettevõtetes kasutama, mis tõttu suured USA ettevõtted on sunnitud IFRS-i üle võtma. ja nad ka soovivad seda teha. ma olen veendunud, et ähm, otsused on positiivsed ja ma olen nii veendunud, äh, sellepärast et viimase poole aasta jooksul äh, pärast seda, kui olen usaldusmeeste juhiks, olen väga palju olnud ühenduses äh, USA vastava organisatsiooniga. see ei tähenda muidugi seda, et äh, see otsus kindlasti vastu võetakse, kuid äh, me ei tea päris täpselt, millise otsuse vastu võtab USA kongress, on täiesti selge ja tõsi see, et äh, suured ettevõtted on äh, standardite ülevõtmise poolt, äh, keskmise suurusega ettevõtted ja väiksed ettevõtted vähem FAF fond, mis on IFRS fondi vastand USA-s küsib endalt, milliseks kujub, kujuneb tema roll, kui FRS standardid tõesti üle võetakse. me oleme nendega pidevalt ühenduses, ma olen äh, neid mitmeid kordi külastanud äh, ja ka FF, äh, FAF usaldusmeestega kohtunud ma arvan, et negatiivne otsus äh, USA jaoks tekitaks raske olukorra, suure tõenäosusega tuleb positiivne otsus, kuid äh, standardite ülevõtmine toimub siis samm-sammult, selleks et oleks kohanemisaega ja suure tõenäosusega IFRS standardeid hakkavad eelkõige kasutama suured rahvusvahelised ettevõtted minu arvates on see tõenäoliselt äh, asjade käiguks, aga selles ei saa kindel olla. juhul, kui otsus kujuneb siiski negatiivseks, siis sellel on terve rida järeldusi, mida IFRS peaks tegema nii oma juhtimise ja ka struktuuri osas ja ka töökorralduse osas, sest äh, ISP on rahvusvaheline standardite koostamise institutsioon, mis äh, mõjutab küll maailma, kuid ei tohi ära unustada seda, et maailm ise ei ole IASB. nii et seepärast tuleb ka siin olla reeglite vastuvõtmisel ettevaatlik. suur tänu, Pervanš! aitäh! Äh, Teie vastus Sven Kiigoldile näitab, millised äh, raskusi meil on nende äh, raamatupidamisnormidega ja sellega, kuidas neid välja töötatakse ja hallatakse, sest te viitasite sellele, et esmane eesmärk on töötada välja standardeid, mis oleksid kasulikud investoritele. aga võttes arvesse seda, kuidas neid pidevalt arutatakse ja rahvusvahelisi norme ei ole väga palju, vaid need ongi need rahvusvahelised normid ja nad mängivad väga määravat rolli kõigi e, jaoks ja sellepärast ongi meil probleeme aruandlusega, riikide, riike puudutava aruandlusega. mis puudutab nüüd kaevandustööstust ja e, riike, mis on muuhulgas kuuluvad kõige hulgas kõige vaesemate riikide hulka, mm, siis äh, äärmise, see puudutab väga äh, tugevalt finantsstabiilsust ja seda protsüklilist äh, iseloomu, mis nendel normidel võib olla. Mm, mind huvitaks, et kas äh,, kui, kas äh, oleks võib-olla lootust, et äh, G kahekümne millest lähtub äh, teatav reform, kas äh, kas IASB, selle sihtasutus ja F, IMF äh, ei võiks koos tegeleda nende normidega? ja me uurisime seda ning lõpptulemuseks oli, et loodi see seirenõukogu, aga mulle tundub, et see ei võimalda meil äh, väljuda sellest loogikast, mis on puhtalt raamatupidamisloogika, aga mille tulemuseks äh, on äh, tulemused on sellised, et need tekitavad palju probleeme ka raamatupidajatele endile, endile. ja tahaks küsida, et äh, kuidas on esindatud eurooplased kõigis nendes asutustes, institutsioonides? seires, seire rühmas ollakse küll esindatud, aga ka sellest ju ei piisa. ning mul on veel kaks asja südamel. esiteks eh, nimetamisprotseduur, et kas usaldusmeeste või või eh, nõukogu poolt, et kas te arvate, et läbipaistvus ja legitiimsus on piisav ning eh, teine asi, seda räägitakse, sellest räägitakse pidevalt ja õigusega, kuidas te hindate adekvaatse väärtuse arutelu ja seadusandlust, mis puudutab uusi standardeid, mida me praegu ka Euroopa tasandil arv- äh,, arutame, mis on seotud äh, Baseli komitee tööga, kas see vastab äh, meie eesmärkidele? me ju soovime äh, Äh, seda, et ähm, kontod oleks, et aruanded oleks hästi loetavad, aga me soovime, et oleks järgitud ka finantsstabiilsuse kriteeriumeid ja et äh, pikaajalised investeeringud oleksid äh, optimaalselt kajastatud, aitäh. Merci eh,, madame Beres. aitäh, proua Beres, nende küsimuste eest. tegemist on nelja väga olulise küsimusega ja ma alustan viimasest ja lõpetan esimese küsimusega. on tõsi, et standardid on välja töötatud esmajoones selleks, et tagada investoritele vajalik teave. Nad on tõesti selleks ja niimoodi välja töötatud, see käib nii IFRS-i kui GAP kohta kui teiste raamatupidamisstandardite kohta igal pool maailmas. Äh, on olemas avalik huvi selle vastu, et äh, investorid äh, oleksid hästi informeeritud, aga on ka avalik huvi tagada finantsstabiilsust ja on olemas avalik huvi selle vastu, et et äh, maavarade äh, ja jätkusuutlikkuse tagamine ja keskkonnakaitse äh, eesmärkide täitmine oleks samuti tagatud ja on võimalik, et ettevõtte, suurkorporatsiooni ähm, majandustulemusi ei, ei kajastata tingimata ühtemoodi, kui rakendatakse erinevaid standardeid. on raske äh, luua raamatupidamisstandardeid investorite jaoks, nii et need oleksid rahvusvahelised, mis äh, ei oleks äh, sektorispetsiifilised, vaid äh, mida oleks võimalik kohaldada kõigile firmadele, börsil noteeritud firmadele, sõltumata nende tegevusalast ja mis oleksid neutraalsed äh, Äh, ärimudeli äh, seisukohalt, kui tegemist on äh, firmadega erinevates sektorites, näiteks pangandussektoris on erinevaid ärimudeleid ja on, osa inimesi ütlevad, et praegused standardid eelistavad teatavaid ärimudeleid ja ei võta arvesse teisi mudeleid. Mm, see oleks soovitav, aga me saame ju lisaks sellele standardeid, mis oleksid välja töötatud ideaalselt selleks, et et vastata avalikele huvidele, ka teistele avalikele huvidele, mis kui investorite huvid, et kliimamuutused, näiteks loodusvarade kaitse. kui ma olin järelevalvenõukogus, siis minu seisukoht oli, et re-, reguleerivad asutused peavad paika panema oma normid, oma standardid ähm,, nagu äh, meil on raamatupidamisstandardid, mis ei ole täpselt samad mm, kui need, mida mm, kasutatakse investorite teavitamiseks. järelevalveasutused ei olnud, järel, minu kolleegid järelevalvest ei olnud sama, sama meelt ja põhimiseks põhjuseks oli see, et turg on muutunud juba nii oluliseks, et keegi ei julge äh, töötada välja standardeid, mis äh, pahin-, põhineksid teistel äh, andmetel kui turuväärtus. minu meelest on see viga, ma ei ähm, kõhkle seda välja ütlemast, aga see on viga, mida ei ole piisavalt tunnustatud. Äh, ei öelda, et tuleb standardeid diferentseerida kõik, mida siis finantsstabiilsuse tagajad saavad teha, on see, et nad üritavad veenda äh, standardite loojaid nagu IS, IASB nende muresid arvesse võtma. ja see praegu ka ongi juhtumas, sest äh, viimased standardid, mida IASB äh, välja töötas, võtavad palju rohkem arvesse finantsstabiilsust ja Euroopas kasutatakse fair value äh, kriteeriumit palju rohkem. vaja on leida tasakaal ja ma arvan, et äh, praegu just selline protsess ongi toimumas teine küsimus, mis puudutab äh, ametisse nimetamisi ja läbipaistvust. kõige olulisem ametisse nimetamine, mis praegu on toimunud, on äh, nõukogu uus, juhatuse uus äh, president. enne toimus väga pikk ja läbipaistev kandidaatide otsimisprotsess ja toimus ka täielik äh, konsulteerimine järelevalvenõukoguga, mis ei olnud ette nähtud, aga mis siiski toimus ja mis andis suure panuse äh, selle suurepärase äh, tulemuse saavutamisse mitte üksnes usaldusmehed, vaid ka kõik teised, kes jälgisid seda protsessi, on selle tulemusega rahul. mis puudutab siis seda, et kui ma peaks hindama äh, ametisse nimetamisi kõigis neis äh, asutustes, mida ma tean, muuhulgas ka Euroopa Keskpangas, siis ma ei ütleks, et äh, et IASB valikud on vähem läbipaistvad või midagi muud, mingis muus mõttes halvemad kui teistel. ma ei usu, et IASB või Baseli komitee presidentide valikud Äh, oleksid põhimõtteliselt erinevad. et IASB äh, puhul on mm, tegemist äh, kindlasti positiivse näitega, mida on kindlasti võimalik parandada, aga see on siiski positiivne. ei, eurooplaste esindatus instituut, erinevates asutustes ma kordan, et et äh, tegemist on siis äh, ülemaailmse iseloomuga äh, institutsioonidega, sõltumata standarditest erinevates riikides. näiteks ameeriklased on meie juhatuse nõukogu juhatuses esindatud, hoolimata sellest, et IFRS-i e Ameerikas ei kasutata. loomulikult võib selle vastu olla ja tõsi on ka see, et kui me oleks vastupidises olukorras, et äh, ameeriklaste standardite loomise komitee oleks äh, maailma standardite loomise komitee ja et seal oleks äh, mõningad eurooplased, aga eurooplased ei kasutaks neid standardeid, siis ma kujutan endale ette, et paljud eurooplased ütleksid, et tegemist on äh, suure imperialismiga, et sellele tuleb lõpp teha. meie oleme vastupidises olukorras ja me kaebame, minu meelest ei ole see mõttekas. nii et minu meelest see esindatus ei ole mm, halb ega vale. eurooplasi on esitatud juhatuses nõuandvas, nõuandekogus ja mujalgi ma ei arva, et, et eurooplasi oleks vähem. ning äh, viimane küsimus või esimene küsimus, ka mina arvan, et et praegu on äh, meie juhatuses neli neli-viis tasandit, IASB ja usaldusmehed, seirenõukogu ja G kakskümmend, kes de facto ju võtab seisukoha meie tegevuse kohta äh, raamatupidamise vallas. kolmas tase ehk seire äh, nõukogu on IOSCO institutsioon. ta on ise selle ülesande endale võtnud, ta ei, talle ei andnud G kakskümmend vastavat kohustust, sest G kakskümmend ei tegutsenud tol ajal selles vallas. me võiksime küsida, et kas, kas legitiimsus on tagatud, aga aga iseenesest see seirenõukogu olemasolu on positiivne, ma ise olin ähm, usaldusmeeste esindaja ja seirenõukogu äh, nimetas mu teist korda ametisse ning äh, seirenõukogu on äh, praegu ülevaatamisprotsessis, võib-olla selle koosseis muutub. ma ei arva, et IMF-i osalus oleks soovitav, aga usaldusmehed ei, ei ole need, kes seda otsustavad, vaid äh, seirenõukogu ise või võib-olla ka ikkagi kakskümmend mõni päev, kunagi otsustab, et seda on vaja. kuna IFRS on rahvusvaheline institutsioon, mm, ja see oleks iseenesest äh, vägagi loogiline, kui asi nii läheks. suur tänu, siin on veel kaks inimest, kes soovivad äh, sõna saada. Nad esitavad korra, korraga küsimused ja siis saate vastused anda. kõigepealt Antonin. suur tänu. suur tänu, et tulite siia kui me arutasime järelevalvepaketti, siis ma üritasin jälgida täpselt, mis toimub igas riigis. nüüd te ütlesite aga, et meil on üleilmsed normid ja et te üritate leida lisa äh, norme, nii et ma ei saagi nüüd päris täpselt aru, mis siis peaks olema täpselt äh, kohandatav, mis puudut-, eriti selles, mis puudutab äh, läbipaistvust. on veel üks valdkond, mis on väga tähtis selleks, et me säilitaksime oma mainet ja saavutaksime oma eesmärgid, nimelt eva, erasektori ja avalisektori partnerlus. seal on lubade andmise tähtajad väga lühikesed ja tihti ei ole võimalik neid saada. eriti problemaatiline on sellises olukorras äh, laenude saamine. nii et see on küsimus, mille üle tuleks ka mõelda. siis veel üks äh, mõte ja kommentaar. Nende standardite kvaliteet on äh, põhimõtteline me lähtume normidest, meil on vaja norme, mida tuleb täita, kuid meil oleks vaja pigem norme, mis kehtivad põhimõtteliselt, mis puudutab paremat äh, juhtimist, ka parema majandusjuhtimise põhimõtted äh, peaksid neile kehtima, sest normid peaksid olema äh, kehtivad kogu turul. normid peavad olema läbipaistvad ja juhtimist tuleb vaadata rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide reformist lähtudes. seepärast tahaksin teada, kas oleksite, olete selle peale mõelnud ja kuidas seda kõike edasi arendada? suur tänu! suur tänu, proua esimees ja suur tänu ka teie visiidi eest, samuti teie ettekande eest, mis puudutas rahvusvahelisi raamatupidamisnorme. Endise audiitori ja raamatupidajana küsiksin, milline on nende standardite kasu? sest majanduslik struktuur on erinev, üheksakümmend kaheksa protsenti majandustest ähm, on suuremad ettevõtted, ettevõtet, kuid rääkides väiksematest ettevõtetest, siis on reeglid ja standardid liiga komplitseeritud ja keerulised. rahvusvaheliste standardite sisseviimine näiteks minu koduriigis ja veel teistes riikides lisandusid juba niigi väga bürokraatlikule süsteemile. ja minu küsimus on, mis on nende standardite kasu just väiksematele ettevõtetele? ettevõtetele, keskmise suurusega ettevõtetele, aga ka suurtele ettevõtetele. mis puudutab väikesi ja keskmisi ettevõtteid, siis ma arvan, et need standardeid ei toeta neid, vaid muutuvad nende tegevuse keerulisemaks ja te räägite siin läbipaistvusest kui ühest peamisest põhimõttest, ka see ei ole sellisel juhul ähm, alati tagatud. vaadates küsimusele Euroopa perspektiivist, arvan ma, et äh, ülimalt suurt tähtsust omab ühisturg. esimene küsimus on, kas see rahvusvaheline standard aitab ühisturgu ja selle tegevust toetada ja kas see toetab ka VKE-sid? kas see struktuur annab annaks meile sellist informatsiooni, mis võimaldaks erinevaid riike omavahel võrrelda ja ka võrrelda erinevaid sektoreid erinevate riikide siseselt, aitäh! Uh, suur aitäh! ma tean, et aeg surub peale ja siia on tulnud hulgaliselt inimesi, kes ei ole raamatupidamise standardite suurimad sõbrad, seega vastan lühidalt kõigepealt härra Sanchezele, eh, kommenteerides seda, mis tema ütles, tahaksin ainult märkida, et see lähenemine, normid versus standardid Ähm, äh, reeglina FRS äh, töötab siis selle filosoofia järgi, et standardid tugevnevad normidele, ähm, mitte reeglitele. ja äh, kriisi ajal õppisime me ka seda, mis on parim nendele ettevõtetele, kes standardeid järgima peavad ja vastutavad selle eest, mida nad teevad ja see on see, mis muudutab IFRS-i nii atraktiivseks, kuid samas näiteks UA-l, USA-le ka raskesti eh, vastuvõetavaks, sellepärast et sealne lähenemine on peamiselt reeglipõhine. nüüd eh, küsimus, mis eh, tuli teiselt rääki-, kõnelejalt proua Galpelsilt Eh, nüüd eh, VKE-d, nagu te teate, VKE-dele on eh, oma reeglid ja nagu te arvatavasti kuulnud oleme, olete juba viis aastat tagasi, kui ma olin usaldusmeeste nõukogu esimees, soovitasime välja töötada eraldi normid VKE-dele. et neid rakendada nende ettevõtete puhul Euroopas. see ei ole kohustuslik, ei ole seda kohustust, see on lihtsalt võimalus, mida palju kasutatakse, äh, kuid äh, ähm, see ei muuda keerulisemaks äh, veikoide tegevus, tegevust. Ähm, mis äh, puudutab äh, VKE-de standardeid, siis äh, moodustavad need lehekülgede arvult umbes ainult ühe kümnendiku tavalistest standarditest, ehk teiste sõnadega on need tunduvalt lihtsamad ja ka vähem kulukad VKE-dele. aga mis puudutab raamatupidamisstandardeid ja ühisturu edendamist, siis põhielemendiks Äh, on standardites mitte ainult äh, kapitali äh, liikumise vabadus, vaid siis selline lähenemine, mis võimaldab kõige kasumlikumaid investeeringuid erinevatesse sektorisse ilma geograafiliste ja poliitiliste Ähm, piirideta. kuidas nüüd äh, mõõta ühtselt ettevõtete tegevustulemusi äh, ja äh, nende kasumit, see on muidugi väga oluline, et ühisturg saaks seda teha ja et saaks võrrelda, millised on ühisturu äh, Ähm, tegevuse tulemused ja et need mõõdistamised äh, toimuksid ühiste reeglite järgi. aitäh! Ähm, ma vabandan, äh, et äh, meie komisjoni Eh, liikmed tulid häälekalt vahepealt sisse ja on siin, et siin hääletamisel osaleda, aga ma tänaksin kõiki, kes osalesid arvamuse vahetusel rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite osas ja ma olen kindel, et me räägime sellest teemast veel. tänan! All right, everybody, we are going to be moving on. nüüd. hästi, läheme päevakorrapunkti number üheksa juurde, milleks on kahe tuhande üheksanda aasta konkurentsipoliitika aruanne ja hääletus selle üle, kas äh, saadikud, kes on oma hääletuskaardid kaasa võtnud, saaksid need nüüd masinatesse sisestada ja need, kes nüüd paaniliselt kaarti otsust, valitsus otsivad ja avastavad, et see on maha jäänud, andke palun märku. Gi on üks nendest. nii et äh, kui, kui meil on napid hääletused, siis tuleb meil hakata teie hääli ka arvestama, kuid teeksime kõigepealt esimese katse hääletada, tegemist on proovihääletusega, vajutage seda nuppu, mis te soovite eks me näe, milline on siis teie lemmiknupp, kui meie hääletustulemus on selgunud. pluss on teie lemmiknupp, meil on kakskümmend üheksa vajutas seda, ainult neli vajutas miinusnuppu ja erapooletuks ei jäänud keegi. nii et kui oleme valmis, siis lõige üks originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud lõige kaks originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO langeb ära, viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek, vabandust, mu hääl on ära. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. It ITRE üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ITRE viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, ettepanek A, kas see osa, mis on kollane, aga miks on see kollane? selge. Teil on esitatud muudatusettepanek kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks. siin on kirjas, et viimasel hetkel tuleb taotlus äh, osade kaupa hääletuseks, ei siiski mitte. siis muudatusettepanek kakskümmend üks on täiesti tavaline, kes on poolt, vastu, ära, pooletu, vastu võetud edasi viis, IMCO viis. siin on taotlus sotsiaaldemokraatidelt, et meil oleks osade kaupa hääletus opt-in principle ja taking into account osas. ehk et kõigepealt opt-in principles ja siis edasi taking into account. kas kõik said aru? nii et hääletame kõigepealt teksti üle ilma nende sõnadeta ja siis hääletame, kas me soovime neid sõnu sisse saada või mitte. kõigepealt eh, ilma nende sõnadeta, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu nüüd ma ei saanud päris selgelt ise ka aru, kas ma olen nüüd poolt või vastu nendele sõnadele. see on see teine osa. kas te saite nüüd minust õigesti aru? jah, siis on kõik hästi. siis me ei lisa neid sõnu. nüüd osade kaupa hääletus muudatusettepaneku number kakskümmend kaks üle esimene osa esimene osa, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa langeb ära, Genko viis lükati tagasi, ei siiski, kes on poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et kontrollime seda. ettepanek kakskümmend kaks, teine osa, kontrollime elektrooniliselt ma ei hääleta, ütleb proua esimees. vastu võetud. kompromissettepanek B. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu ma arvan, et vastu võetud, kuid me kontrollime. kakskümmend seitse. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud, mul oli õigus. kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tundub, et vastu võetud. kaks imkolt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige üksteist originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud. teine osa, teine osa kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. see polnud päris õige kompromiss vist. jah. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, ka tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. oi, vabandust kompromiss C võeti vastu, nii et see langeb ära, nii et nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, ta vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, nelikümmend kolm, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa ka, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. hästi, viimase hetke muudatus, muudatusettepanekule viiskümmend kuid mida on siin muudetud? siin on kirjas arendades ja hinnates. alguses me ei suutnud otsustada, kas me paneme sinna arendades või hinnates. nüüd on ettepanek, et me paneme arendades ja hinnates. see on muudatus, suuline muudatusettepanek, mille on teinud Sophie. kas me oleme selle poolt? tahtsin lihtsalt öelda, et see on härra Sanchez Pesedo muudatusettepanek, mitte minu oma, aga me toetame seda, ütleb proua Infeld. nii et koos selle suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime igaks juhuks. viiskümmend neli elektrooniline kontroll kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. originaaltekst lõikes kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. originaaltekst lõikes kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, ettepanek viiskümmend viis poolt vastu, erapooletu. tundub, et ka tagasi lükatud. originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas me saame kontrollida originaalteksti lõikes neliteist? hääletus on alanud. Oh, right, so... Ah, oh oh saa, see muutis küll asjade käiku, hoopis vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud originaaltekst lõige kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida muudatusettepanekut kuuskümmend? vastu võetud kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu. originaaltest lõikes seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaks langeb ära, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ITRE viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kaheksakümmend kaheksat kontrollida? kontrollime kaheksakümne kaheksandat. hääletus on alanud. hästi, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kas oli kaheksakümmend kaheksa? jah. mul on rida käest läinud. Tran kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Tran kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. transpordikomitee kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Tran seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud paragrahv, lõige kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. IMCO kuus poolt, vastu. kas me saaksime kontrollida IMCO kuud, sest ma ei saa aru, mida Rahvapartei teeb. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Kak-, ITRE kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletu. kas saaksime kontrollida muudatusettepanekut kuuskümmend viis, palun? kuuskümmend viis. kas kõik on hääletanud? hästi, vastu võetud. lõige üheksateist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kakskümmend, originaaltekst poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud IMCO kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt. oi, see langeb hoopis ära, vabandust. edasi IMCO kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida esimest osa muudatusettepanekust seitsekümmend kolm? one of these not voting is me because we've got five plugged in. that's, that's carried. vastu võetud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. ITRE neli. jah, ITRE neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus, teine osa ainult. teine osa, muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. ITRE kümme poolt, vastu erapooletu kas saaksime hääletada uuesti poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida seitsekümmend nelja? By vote, I think it will show, won't it? Right, that's carried. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, IMCO seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ITRE üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ITRE kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ITRE seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ITRE seitse, kuusteist poolt, vastu, ITRE kuusteist jällegi, aga see on ITRE jah, mitte IMCO, ITRE kuusteist poolt, vastu, kas te olete segaduses? kas me saaksime need kõik plokist teha, ei siiski ei saa, ITRE kuusteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud ITRE kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud ITRE üheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud lõige kakskümmend kuus originaaltekst, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. võime kontrollida üheksakümmend kolme, kui soovite. hääletus on alanud. kontrollime üheksakümmend kolme. kas kõik on hääletanud? hästi, vastu võetud. hästi. ITRE neliteist langeb ära, nüüd IMCO kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, transpordikomitee seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, TRAN kolmteist poolt, koos suulise muudatusettepanekuga, kuhu pannakse sisse sõnad näiteks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. TRAN kaheksateist poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida, et REN kaheksateist? kas kõik on hääletanud, vastu võetud? TRAN kuusteist koos suulise muudatusettepanekuga, kus äh, asendatakse ähm, sõnad poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Tran kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud ka, kas saaksime kontrollida Tran kahtekümmend kahte? kas kõik on hääletanud? hääletus lõppenud ja vastu võetud, Tran viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud Tran üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Tran kaks poolt, vastu, erapooletu. kas me saaksime kontrollida Tran kahte, sest siin hääletavad fraktsioonid üksmeelselt hästi, kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud, sest kakskümmend kahekümne vastu, nii et oli hea, et kontrollisime. Viki, vabandust. aa, sa leidsid oma kaarti üles. sa oleks saanud praegu olla kaalukeeleks. langeb ära kakskümmend kahekümne vastu, tran neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, tran viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud vist, aga kontrollime Tran viit. on väga tähtis, et te käed kõrgele tõstaks. kas kõik on hääletanud, hääletus on äh, vastu võetud. Tran kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, Tran üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud Tran kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Tran üksteist koos suulise muudatusettepanekuga, kus äh, tehakse üks lisandus ja terve osa võetakse maha poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Tran kaksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. Tran neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. IMCO kaksteist koos suulise muudatusettepanekuga, kus jälle asendatakse sõnu, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Tran üheksateist poolt. oi, see langes ära hoopis. Tran kakskümmend poolt, vastu. kas me ma mulle tõesti ei meeldi koordinaatorite hääli lugeda, nii et tõstke käed kõrgele. Tran kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu. see on vastu võetud. Tran kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. jällegi vastu võetud. Tran kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, liitre kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, IMCO viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, liitre kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist liitralt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, liitre kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, originaaltekst põhjenduspunktist C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu vast-, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu erapooletu. jällegi väga kahtlane, kas me saame kontrollida muudatusettepanekut üheksa? kas kõik on hääletanud, tagasi lükatud. nii et originaaltekst, äh, punkt C, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, originaaltekst, põhjenduspunktis F, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, originaaltekst G põhjenduspunktis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, originaaltekst H-s, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üks kuni viisteist, originaaltekst poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletud tek-, hääletusteksti üle muudetud kujul, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hästi. kolmkümmend kaheksa poolt, kaks erapooletut, palju õnne raportöörile. ja härra Epping, te soovite sõna? jah, suur tänu teie toetuse eest, tahtsin lihtsalt öelda, et tegemist on resolutsiooniga, kus me komisjonil palusime, et tehtaks viiskümmend uuringut äh, nii et kui olete nõus, siis ma jään komisjoniga ühendusse, et vaadata, mida on tõesti võimalik ära teha ja mis on meie prioriteedid ja ma informeerin variraportööre asjade arengust. sest äh, tõesti, uurimistööd on palju teha ja komisjon on äh, poliitikat tegev orga-, institutsioon siiski, mitte teadusasutus. jah, suur tänu ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, nimelt punkt kümme, milleks on hääletus skp täiendamise üle edu mõõtmine muutuvas maailmas. kas me oleme valmis? raportöör soovib sõna saada. Teil on sõna, palun. aitäh. ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma tänan kolleege. Nad on äh, teinud tööd kompromissi nimel ja ma tänan neid äh, nende panuse ja püüdluste eest. Äh, nagu näha hääletusnimekirjast, on enamiku puhul asi nii, et ma saan nende poolt hääletada, kõigi poolt kahjuks ei saa, aga ma siiski tänan kõiki. suur tänu, läheme nüüd hääletusega edasi, kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud siis kompromiss B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümmet hääletame ei, kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jaa, tõesti vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend kolm ja kakskümmend neli langevad ära, nii et kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu tundub, et vastu võetud, kuid kontrollime. kakskümmend viis, palun. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud üheksateist üheksateistkümne vastu. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus kahes osas koos suulise muudatusettepanekuga suuline muudatusettepanek kehtib mõlema osa kohta. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tundub, et tagasi lükatud, kuid kontrollime. esimene osa, palun. me hääletame. Because I am not voting ma ei hääleta, sest ma ei, sest meil on number koos ilma minuta. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ka. kakskümmend seitse langeb ära, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kolmkümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida kolmekümmend nelja? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek F poolt, kompromiss F poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletu. ma arvan, et vastu võetud, kompromissettepanek G. edasi nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletu. kas saaksime kontrollida muudatusettepanekut nelikümmend kolm, sest kõik jätas taget? kas kõik on hääletanud, hääletus lõpeb, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nelikümmend seitse järgmisena, ei. kompromiss I enne, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üheksa langeb ära, viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu erapooletu. tagasi lükatud viiskümmend kaks, ei, langeb ära, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neli poolt, vastu, kas saaksime neljandat kontrollida? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline hääletus teksti üle, arvamuse üle muudetud kujul. avame selle hääletuse uuesti, elektrooniline hääletud tekst, hääletus teksti üle muudetud kujul hääletage, hääletage. hästi. kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, üks erapooletu. palju õnne raportöörile. suur tänu. oi, meil on veel üks. oi, meil on suuline küsimus. kas teeme plokis hääletus? plokkhääletus, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud ilmselgelt elektrooniline hääletus teksti üle, nii nagu me just hääletasime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hästi, hääletus on lõppenud nelikümmend, kolmkümmend neli poolt, mitte keegi vastu, keegi erapooletu ka, palju õnne. ja nüüd annan juhtimise üle Arliinile, sest mul tuleb minna ja rääkida president Puusekiga majandusjuhtimisest. ja olen teadlik sellest, et äh, siin on raportöörid, kelle töökohta tahaksin midagi öelda, aga teen seda siis hiljem Okay, um, can I ask those that are leaving to leave quietly so we mm, hea küll, paluksin neid, kes on saalist lahkumas, teha seda veidi vaiksemalt, et me saaksime oma koosolekut jätkata. And the next item on our agenda is ja meie järgmine päevakorra äh, punkt on äh, proua Podimata raport äh, ta on praegu ka siin ja see on uuenduslik rahastamine maailma ja Euroopa tasandil ehm, ja muudatusettepanekuid on olnud sada üheksakümmend neli ja raportööril on arvatavasti olnud osaliselt aega nendega tutvuda. härra Paavals, kas oleks võimalik, et te läheksite ehm, ruumist välja edasi vestlema? probleem on lihtsalt selles, et me ei kuule. ja kuna kantakse koosolekut ka veebis üle, siis äh, oleks soovitav, et see oleks kuuldav. härra Padimata, proua Padimata, palun. Äh, aitäh, räägiksin oma emakeeles kreeka keeles, sellega me hoiame ka aega kokku. ma sooviks äh, eelkõige esmalt tänada kõiki kolleege kõigi nende saja üheksakümne nelja muudatusettepaneku eest, mis me saanud oleme ja ma tahaks tänada variraportööre nende panuse eest ja konstruktiivse arutelu eest, mis meil oli eelmisel nädalal Strasbourgis. Nende muudatusettepanekute alusel, mis me saime, oleme välja töötanud juba ka kompromissmuudatusettepanekuid, mis me täna hommikul saatsime ka variraportööridele edasi enne kui ma nüüd äh, hakkan rääkima kõige olulisematest kompromissmuudatusettepanekutest, tahaksin ma rääkida mõlemast äh, põhiparameetrist, kus äh, Euroopa Parlament ja meie komisjon peaksid kokku leppima selleks, et tagada innovatiivne rahastamine globaalsel Euroopa tasandil. esimene asi on aeg, mis, mis meil praegu käes on, väga raske aeg Euroopa jaoks ja euroala jaoks sõltumata meie analüüsist, kuidas ja miks me sellisesse olukorda oleme jõudnud, me teame, et selge on see, et äh, finantsraskused ja eelarvete kärpimine ja äh, karm reaktsioon parlamendis ja nõukogus uue eelarve vastuvõtmise puhul väga raske on e, sellise ambitsioonika strateegiaga siin välja tulla, eriti kui me mõtleme e, siin e, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale, sellepärast et me teame, et meid ootab ees aeg, kus eelarvevahendid on napid ja uued finantsvõimalused on tõesti vajalikud. teine parameeter on see seotud sellega, et äh, kokkuhoiuprogrammide tõttu ja range eelarvestamise tõttu äh, peavad äh, maksumaksjad kandma põhiraskust ja me teame, et Euroopas on palju massidemonstratsioone, Europarameeter näitab ka, et euroskeptikute arv on kasvanud, ka muidu vägagi Euroopa äh, Äh, sõbralike rahvaste hulgas. ükskõik, kui ambitsioonikas on Euroopa Parlament, mängib see kõik äh, otsustavat rolli, nii et väga oluline on, millise sõnumi saadame Euroopa kodanikele ja see avaldab äh, ka mõju kodanike suhetele Euroopale, sõltumata kõigist nendest eelarvetest, eelarvekärbetest ja palkade ja, ja pensionide kärbetest ja mõjust, mis äh, sellel kõigil saab olema tarbijatele, me tahame teha äh, tööd lahenduste nimel äh, ja tagada vahendite õiglasema jaotuse. ma räägin nüüd kompromissmuudatusettepanekutest ja esimesest peatükist te teate, on meil juttu finantssektori maksustamisest ja sealjuures on kõige olulisemaks küsimuseks finantstehingute maks Euroopa tasandil ja globaalsel tasandil. ma tahaksin sellega seoses meenutada teile, et kaks kuud tagasi tegelesime me äh, majandus- ja rahanduskriisi raportiga ja peaaegu kõik fraktsioonid toetasid selle vastuvõtmist ja me toetasime seda, et Euroopa Parlament oleks äh, finantstehingute maksu poolt mis äh, võimaldaks äh, vähendada spekuleerimist ja ja aitaks äh, vähendada riigieelarvete puudujääke. parlament ütles siis, et see, selle maksu puhul peab maksustamise alus olema võimalikult lai, see peaks kehtima ülemaailmselt ja et kui ülemaailmselt seda maksu ei ole võimalik kehtestada, siis tuleb see kõigepealt kehtestada Euroopa Liidu tasemel selleks, et Euroopa Liidul oleks äh, võimalik avaldada tõhusat äh, survet G kahekümnele. ja loomulikult Euroopa Komisjoni kutsutakse selles raportis üles äh, viima läbi teostatavusuuring, võttes arvesse seda, et vaja on tagada õiglane konkurents Euroopa turu ja maailma ülejäänud turgude vahel. see tähendab, et Mm, uuring, äh, et mõjuhinnang äh, selle maksu kehtestamise kohta tuleks teha võimalikult kiiresti ja et komisjon peaks siis tegema äh, seadusandlikke ettepanekuid. mina olen arvamusel, et jätkumeetmeid on olnud liiga vähe pärast parlamendis toimunud hääletust. Euroopa Parlament on nõudnud, et meie eesmärgid oleksid ambitsioonikad ja kaks kuud hiljem ei tohi me siis äh, taganeda sellest, mis me kak-, mis me kaks kuud tagasi otsustasime. selle ettepaneku alusel on meil muudatusettepanekud äh, punktis seitse. ma tahaks öelda veel, et me oleme äh, selle poolt, et G kahekümne raames jõutakse ülemaailmsele kokkuleppele, see on raportis selgelt välja toodud, aga ma arvan ka, et me ei tohi siin kõhelda, me peame tunnustama seda, et on olemas oht, et hoog raugeb. ja et võib-olla hiljem on veelgi raskem sellist asja kehtestada, nii et Euroopa peaks võtma endale juhtrolli. ja see peab kajastuma ka meie turgudel. tegutseda tuleb tõhusalt ja läbi tuleb äh, viie mõjuhinnang või siis äh, teostatavusuuring. Ehm, lisaks äh, finantstehingute maksule on meil ka teisi muu, olulisi muudatusettepanekuid, mis ma teile ka täna hommikul välja saatsin. Ehm, mõlemad olulisemad lisaettepanekud on ka seal sees näiteks pangamaks ja, ja finantstegevuse maks. Need mõlemad instrumendid omavad meie meelest äh, lisaväärtust ja me ei tohi eirata seda, et äh, maksustamisbaas äh, ja need tulud, mida need genereeriksid ja nende instrumentide roll ei ole nii suur kui finantstehingute maksu puhul. see on ka asjaolu, mida tunnistab ka Euroopa Komisjon oma hiljutises teatises, mis puudutas finantssektori maksustamist, on see nii välja öeldud, öeldakse ka, et äh, finantstegevuse maks äh, ei ole suunatud tehingute või äh, kasumite maksustamisele, vai-, aga finantstehingute maks on äh, mõeldud äh, spekulatsioonide vähendamiseks ja sellel on mm, seetõttu täiendav lisaväärtus, äh, mis suurendab, see suurendab siis äh, tõhusust ja finantssüsteemi ähm, ja finantsturgude stabiilsust. teise suure küsimuse puhul, mis selles raportis käsitlemist on leidnud ja mis, see puudutab nüüd eurovõlakirjade äh, osa ja ühist võla haldamist, võlakirjad ja ja siis e, Euroopa võlakirja projektid. et muudatusettepanekud, mis esitati, on suhteliselt ühesugused, aga ma tahaks veidi rääkida esimesest teemast euro, eurovõlakirjadest, mis puudutab siis äh, liikmesriikide võlakoorma ühist haldamist. Need kompromissmuudatusettepanekud, mis selle kohta tehti, seal nõuti eelkõige põhjalikku äh, mõjuhinnangut, mille peaks läbi viima Euroopa Komisjon majanduskriisis äh, on vaja leida pidevad püsivad kriisi lahendamismehhanismid komisjon minu hinnangul ei saa enam keelduda sellist mõjuhinnangut läbi viimast. on selged põhjused, mis toetavad selle läbiviimist, loomulikult on mõningaid inimesi, kellel on vastuväiteid, aga mina tahaks öelda, ja nüüd ma tuletaks teile meelde, et hoolimata ECOFIN-i ja eurorühma viimastest otsustest eelmisel pühapäeval ei puuduta võlakoorma probleem mitte üksnes lõunapoolsemaid riike, vaid ka Belgiat näiteks ja ka Itaaliat. nii et äh, kulud on tõesti väga palju tõusnud ja Keskpank, nagu härra äh, Trichet meil, oli meil eile külas ja äh, Euroopa Keskpank on saanud palju kriitikat ja ma tahaks öelda, et praegu on tõesti õige hetk selleks, et Euroopa Parlament nõuaks ulatuslikku mõjuhinnangu läbiviimist. ta, see, et me neid instrumente kontrolliks ja, ja lõpuks saavutaks pideva lahenduse, selged tingimused, praegu toimuvad ka läbirääkimised Euroopa tasandil uue finantsarhitektuuri kehtestamiseks ja euroala uuendamiseks äh, räägitakse eurovõlakirjade väljastamisest ja kõike seda arvesse võttes me peame selle teemaga tegelema. ning kolmas äh, punkt puudutab siis äh, fondi, mille loomist lo,, loomisest on rääkinud härra Šemeta, kes selle eest vastutab, tegemist on energeetikapoliitika reform, see peab toimuma niimoodi, et võetakse arvesse CO2 heitmeid aga ka mm, e, energeetilist väärtust ja see puudutab siis keskkonnareostuse e, maksustamist. nii, sellisel alusel oleks võimalik hõlmata erinevaid tegevusi, mil, mille käigus e, aastaid juba keskkonda reostatakse ja need, kes, kelle tegevus ei ole nii keskkonnakahjulik, nende maksustamiskoormus oleks väiksem ja valmistatakse ette teistsuguseid meetmeid. meil on proua Hübneri muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse ja mm, ma arvan, et tegemist on hea muudatusettepanekuga äh, selleks, et ähm, äh, käsitleda seda energeetika maksustamise teemat see oli minu poolt põhimõtteliselt kõik, ma tänan kolleege kõigi nende muudatusettepanekute eest ja teie panuse eest sellesse töösse, aitäh! Thank you, Mrs Podemata uh,, we are going to move suur tänu, proua Podemata! Nüüd annaksin sõna variraportööridele ja siis annan sõna kõneallajatele, nii nagu nad endast märku on andnud. nüüd variraportöör, palun! suur tänu, proua esimees, tahaksin alustada sellest, et tänaksin proua Podimatat väga konstruktiivse eh, keskkonna eest, mille ta lõi kohtumisel variraportööridega. ma loomulikult ootan, et me enamiku teemade osas leiaksime siin raportis kompromissid, osade teemade osas me oleme juba leidnud kompromissid, teiste osas aga veel mitte ja selles osas eh, nimetaksin esimesena finantssektori maksustamist ja finantstehingute maksu siin on äh, mitmeid ebakindlaid äh, momente nende tingimuste äh, osas, mis võimaldaksid meil sellise otsuse langetada. ma arvan, et parlamendis oleme me ka selle teema osas jagunenud. siin on tähtis see või kehtib see, et finantstehingute maks globaalsel tasandil on oluliseks eelduseks, et Euroopa selle otsuse lahen-, langetaks. ma näen äh, siin mitmeid ohte, kui Euroopa Liit üksinda selle maksu langet-, äh, kehtestab. Euroopa Komisjon on mitmel korral praegu rõhutanud, et äh, praegu koostatakse mõjuhinnangut ja ma loodan, et meil õnnestub veidikene viivitada lõplik otsustega kuni ajani, mil meil on olemas mõjuhinnang, siis saame me otsustada selle olulise raske teema üle, mis puudutab ka selliseid territooriume, mida me nii hästi eh, ei tunne ehk siis finantstegevuse maksust räägin ma, me ei tea väga palju sellest maksust, sest see on veelgi uuem ettepanek kui finantstehingute maksualane ettepanek ja siingi me soovime tugineda komisjoni mõjuhinnangule ja selle tulemusena. mõistan, et volinik Semeta ütles, et Äh, finantstegevuse mm, temaatika liidetakse ka mõjuhinnangule, mille komisjon koostab, nii et see aitab meil Euroopa Liidu tasandil vastavat äh, otsust langetada loodetavasti nii kiirelt kui võimalik. veel lühidalt äh, ütleksin, et meie eesmärk peaks olema see, et meil jääb piisavalt aega lõpliku otsuse langetamiseni ja meil peaks kindlaks ole, kindlasti olema olemas mõjuhinnang, enne kui me seda teha saame. Ehm, te mitmel korral siin tõstetasite Sussexi ülikooli uuringu tulemusi, mis ka äh, puudutavad meie äh, otsuseid ja see ei ole sugugi mitte ainult positiivne finantstehingute maksu osas. lisaks on olemas veel teisi uuringuid, mis on tehtud finantstehingute maksu osas. Need leiavad, et tulu ja teenistuse võimaluse potentsiaal on suhteliselt väikesed. teised uuringud ütlevad, et suuremad on need võimalused ja see ebakindlus finantstehingute maksu tingimuste ja tulemuste üle muidugi mõjutab ka meid ja seepärast on meie ettepanekud teatud määral ka eh, riske sisaldavad, nii et me peame siin parlamendis mõtlema, kuidas sellist raportit sõnastada selles ebakindluse situatsioonis, kus otsuseid on range otsustada. mis puudutab eh, eurovõlakirju, siis äh, selles osas oleme minu arvates saanud väga hea üksteise mõistmise Euroopa võlakirjade osas, mida Euroopa Investeerimispank veab. ja me oleme Euroopa Investeerimispangalt saanud äh, ka toetust mitmeaastase finantsraamistiku ja ähm, finantsraamistiku osas, nii et äh, ma loodan, et meil õnnestub kokku leppida selle teema osas. aga nüüd teine osa, see eurovõlakirjade mm, peatükis, ma arvan, et siinkohal tuleb meil jääda realistlikuks äh, ja arvestada praeguste aluslepingutega, eriti juhul, kui oleks tarvis äh, euro-, võlakirjade teemal edasiliikumises vaja väga suuri muudatusi teha äh, aluslepingutes. kindlasti peame me aga tugevalt ja laialdaselt ja sügavuti uurima, mida saab selle teema osas ära teha äh, praeguse aluslepingu raames. kas väikesed äh, muudatused võimaldaksid äh, meil kasutada neid instrumente, mida kasutas Euroopa Komisjon eh, sada nelikümmend kolm eh, peatüki osas, eh, nende riikide osas, mis ei kuule Eurotsooni, et abistada Lätit, Rumeeniat ja Ungarit ja ka kriisijuhtimismehhanismi kont-, mehhanismi kontekstis peaksime me vaatama, kuidas peaksid käituma Eurotsooni liikmed, aga endiselt me ei ole siin küsimuses ka päris kindlad, kuidas edasi liikuda. nüüd süsiniku maksustamine, ei ole ma päris kindel, kuidas me peaksime selles raportis ähm, seda küsimust käsitlema. Äh, ma arvan, et tuleb äh, tähelepanu pöörata samuti selle maksumõjudele eri liikmesriikides, me teame, et on olemas liikmesriike, millele see oleks väga suur väljakutse, teised liikmesriigid, aga eh, neile ei tähendaks see eriti midagi, seega jällegi peame olema ettevaatlikud ja pärast eh, meie viimast koosolekut koos proua Podimataga õnnestus meil edasi liikuda kompromisside suunas, nii et minu eeldus täna on, et me peame arutelusid jätkama, meil võib-olla ei ole piisavalt aega põhjalikult seda teha, aga peame püüdma esitada kompromisse raskete teemade osas ja loodame, et meie arutelu on konstruktiivne, nagu see senini on olnud ja et me jõuame kokkuleppele enamiku suurte teemade osas, mis siiani ei ole päris selget äh, lahendust leidnud. tänan, esimees! Um, äh, aitäh! aitäh, proua Hüübner, ma tegelikult ei palunudki sõna, ma teie kahepoolsesse vestlusesse ei sekkukski sisuliste küsimuste äh, osas. Äh, siin kõlas negatiivseid nägemusi ka, aga äh, tegemist on minu nägemuses väga tasakaalustatud raportiga, aga järeldustes on selgelt kirjas, et et on oluline, et see oleks läbiviidav nii Euroopa Liidu tasandil, ka äh, väga ähm, madalal äh, tasandil. ei tohiks küsimus olla selles, kas soovitakse seda läbi viia või mitte, aga nüüd annaksin sõna äh, härra Lambertile, palun. kolleeg, dear kolleeg Danuta lugupeetud eh, kolleegid, lugupeetud esimees, ma viipan siin oma kolleegidele, et tegelikult ma ei tahaks üldse siin arutada selle üle, kas finantstehingute maks on positiivne või millised on teema nõrgad küljed. nagu eh, Danutagi ütles, eh, me praegusel hetkel lihtsalt ei tea piisavalt palju, me ei tea kõiki fakte Ehm, minu taust on see, et ma olen töötanud erasektoris ja erasektoris äh, on sageli juhtkond äh, otsuseid langetatud ilma äh, taustainfota, lihtsalt kaalutakse positiivseid ja negatiivseid momente, mida teatakse, aga alati ei ole võimalik kõike teada. sooviksin rõhutada, et paljud otsused, mis praegu langetatud on, on äh, langetatud ilma mõjuanalüüsita äh, ja tahaksin tuua sellise näite, et paljud valitsused andsid oma pankadele piiramatuid garantiisid, samas teadmata, milline on selle mõju. aga nüüd kui valitsused on otsustanud kriisile vastata eh, ja teha seda peamiselt nii, et hoida kokku oma kulusid, siis nad ei tee mõjuanalüüse. ja tahaksin öelda, et eh, kui ma oleksin eh, sotsiaaldemokraat, siis ma ütlesin, et nad ei arvesta sotsiaalseid momente, aga ei arvesta ka majanduslikku efektiivsust, kas see on üldse efektiivne, pimedalt lihtsalt lõigata kulusid ja kuidas see näiteks mõjutab ähm, äh, vaeseid ja rikkaid ühikse, ühiskonnas. kas selliseid mõjuanalüüsi on keegi teinud, aga isegi kui me selle kõrvale jätame, siis mõeldes sellele, et kui on vaja raha millegi läbiviimiseks, riigid äh, varuvad selleks summasid, ka erasektor teeb seda, aga kui valitsuses on vaja midagi teha, siis on neil vaja ressursse ja ei ole mõjuhinnanguid. ütleme, et otsustatakse lihtsalt tööjõudu endisest rohkem maksustada ja kui suunatakse raha, ütleme, mingitelt ähm, allikatelt teiste äh, allikate tarvis ja kui nüüd selliseid uuringuid tehakse finantstehingute osas ka aga samal ajal tõstetakse ka tööjõule kehtestatavaid makse ja kuidas siin nüüd langetada otsuseid, kas finantstehingute maksu peaks hilisemasse tulevikku suunama ilma selle mõjuanalüüsita või tuleks makse tõsta? ja kui midagi juhtida, siis tuleb öö, ähm, otsuseid langetada. täielikku pilti ei ole mitte kunagi olemas ja ka sellel on oma hind, kui lihtsalt ei võeta mitte midagi ette. ja seda ma tahaksingi edastada nendele, kes väidavad, et mõtleme veel eh, ja uurime veel sest kui te seda ütlete, siis tegelikult langetate te ka valiku, sest ka sellel perioodil peab raha kusagilt tulema tegelikult öeldes äh, seda, äh, ütleme äh, me, et muidugi riigisektori kulusid tuleb ühest küljest optimeerida, aga eurovõlakõrjade teemal, siin on hoopis teine argumentatsioon, sest siin on võimalik suhteliselt väikeste vahenditega teenida, siin võib olla tibakene tõtt sees. Äh, ütleme, kui me derivatiividega hakkasime finantsturgudel äh, tegelema, siis me teadsime, äh, seda, et mõned kasutavad derivatiive täiesti korrapärase äri tegemiseks, mis sisaldabki riski, hea küll, aga teadsime ka seda, et neid instrumente kasutati ka spekulatiivsel eesmärkidel ja nüüd ongi otsuse langetamise koht. kas nende nimel, kes tegutsevad korrektselt, peaksime me seda riski aktsepteerima ja kuidas käituda nende suhtes, kes ei käitu korrektselt. me teame, et mingeid vahendeid väärkasutatakse, aga siin kojas ikkagi kiidetakse see heaks ja eurobondide osas kehtib täpselt seesama. tõenäoliselt jõuame kunagi sellisesse punkti, kus risk on null. me peame küll riski piirama, aga meil ei ole võimalik seda täielikult elimineerida. kui me tahame, et see on null, siis see tähendab, et eurovõlakirja ei saagi olemas olla ja jällegi on tegemist juhtimisalase otsusega. ja positiivne on see, et äh, kui me tahame, et null on risk, äh, siis me ei saa meil olla ei finantstehingute maksu, finantstegevuse maksu ega ka süsinikumaksu. aga juhtimise seisukoha pealt sellist asja me endale paraku lubada ei saa. härra Haaglund, teie räägite ka oma fraktsiooni nimel. jah aitäh, esimees, härra Smith on paraku ära ja seepärast räägin mina liberaalide nimel. kõigepealt tänaksin raportööri ja tänaksin ka kompromissmuudatusettepanekute eh, tegijaid. tahaksin öelda, et poliitilisest vaatevinklist on selles mõttes väljakutse suur, et Äh, me räägime seda, sellest, kas me tahame, et Euroopa tasemel on oma vahendid olemas äh, või mitte. ja poliitiliselt me sooviksime oma vahendeid, kuid samal ajal meie fraktsioonis, kui me äh, selle küsimusega tegelesime ja põhjalikult tegelesime, siis mõtlesime, et kui me teeme et, mingi ettepaneku, siis peab see olema teostatav. ja seepärast Äh, oleme üsna kahtlevad nende maksude ettepanemise osas, kui ei ole samas läbi viidud uuringuid, need äh, ettepanekud omavahendite osas on ju küllaltki ambitsioonikad ja seepärast ka meie soovime, et finantstehingute mõjuhinnangud ja tegevuse mõjuhinnangud oleksid olemas aga äh, kui me poliitiliselt ütleme, et me ideoloogilistel põhjustel tahame finantstehingute maksu kehtestada, siis me hirmutame ära mõned inimesed, sest näiteks nagu ma isegi arvaksin, et kõigepealt tuleb asja uurida. aga kui survestada küsimust ideoloogilistel põhjustel, siis kindlasti on neid inimesi, kes ütlevad ei. ja nii et mõjuhinnang on tähtis ja me peame ähm, sellega arvestama, näiteks vastu on ju mitmeid seisukohti, IMF-i raport on väga kriitiline ja IMF ütleb, et seda ei saa tõsiselt äh, võtta ja sellise partnerita ei saa me äh, ju seda läbi viima hakata, sest see lihtsalt ei hakka tööle, nii et me lihtsalt peame rakendama siin natukene tervet mõistust ja ka kannatlikkust. mitmed muudatusettepanekud on väga kriitilised, eriti finantstehingute maksu osas, samuti ka finantstegevuse maksu osas. nii et äh, me peame siin ikkagi õiges järjekorras edasi liikuma, mitte kiirustama, tegema seda ideoloogilistel põhjustel ja me ei saa ka tegutseda ilma nende põhjalike uuringuteta ja sellel aastal oleme me muuhulgas jõudnud ka selleni, et äh, paljud Londonis olnud tegevusvaldkonnad on kolinud üle Šveitsi. seda tendentsi tuleb meil ka tulevaste otsuste valguses arvestada, et äh, ei tekiks selliseid tendentse, mis võiksid ähm, Euroopa Liidule kahjulikult äh, mõjuda ja samas peame me ka globaalselt mõtlema, et olla edukad, nii et ma olen kindel, et me leiame kompromisse, mis omakorda leiavad laialdaselt toetust ja mõjutavad ka teisi otsuseid nagu omavahendeid puudutavaid otsuseid, aga praegu me ei saa mitte midagi veel otsustada, sest pikaajalises perspektiivis ei eh, saa, eh, hakkavad need otsused meid mõjutama, me kindlasti peab olemas olema ka mõjuhinnang. härra Ludvigson, palun Tack för ordet, fru ordförande. Eh, suur tänu, eh, lugupeetud esimees. selles eh, määruses peame me kindlasti lähenema väga tasakaalukalt. praegusel hetkel on meil alusteadmisi liiga vähe on olemas uute finantseerimismeetodite hulgas uusi põnevaid ideid, kuid meil ei ole selget pilte sellest, mis juhtub siis, kui see rakendatakse täismahus. seepärast peaksime eh, me nõukogule teada andma, et eh, võimalikult kiiresti tekiks see teadmiste taustad. komisjonile peab andma märku, et eh, mõjuhinnang finantstehingute maksu osas peaks koostatama võimalikult kiiresti ja see on ka meie tulevaste arutelude keskpunktist. on väga tähtis, et arutelu oleks täpsem, näiteks kuidas see mõjutab nii ettevõtteid ja ka kodanikke, kuidas seda maksu hakatakse tulevikuks kasutama, selleks peab olema kindel eesmärk. praeguses hetkel on see teave kõike mittestruktureeritud ja veel üks aspekt äh, on see, et et kui me tahame, et äh, finantssektori maksustamine peab muutuma, siis peame me ka hujuma selle mõju ja uurima selle mõju kontekstis. mis finantstehingute maksu puudutab, siis äh, on esile tõstetud Rootsi näidet muudatusettepanekuid. kaheksakümnendatel aastatel sisse viidud maks äh, ei mõju tegelikkuses äh, nii et äh, neid järeldused tuleb üle vaadata. Äh, erinevus on ka muidugi selles, et äh, Rootsis kehtestatud maksus oli kakskümmend kuni sada korda kõrgem kui praegused ettepanekud. samuti puudutas roodumaks ainult teatud turuosi ja lähtuda Rootsi eh, näitest kaheksakümnendatel on praegusel hetkel lihtsalt liiga lihtne lahendus ja kaasaegsest maksustamist viisist loodame me hoopis midagi muud. näiteks kaheksakümnendate telefonid ei töötanud ka praeguste telefonide eh, tasa ta,, tasandil. seepärast rõhutan veel kord, et äärmiselt oluline on koostada mõjuhinnang tänan sõna saamise eest uh,. I had Mr Hökmark followed them by, I am just going to get härra Hökmark ja siis härra Ford ja Blaumann ja siis jõuame tagasi proua Podamata juurde. tänan, härra Hökmark, palun. The... suur tänu. kõigepealt arutelud eurovõlakirjade üle. minu arvates on väga tähtis et me selles osas asjad selgeks räägiksime ja me peame selle arutelu siduma ka äh, euro juhtimise aruteluga. selle aruteluga, kuidas karistusi sisse viia, kui eelarve puudujäägid on väga suured. samal ajal aga tuleks äh, meil välistada siis need karistused, mis meil praegusel hetkel majanduses juba olemas on olemas erinevate intressimäärade puhul. ja minu arvates on eurovõlakirjadega küsimused põhimõttelised ja laiali, laiapõhjalised, me ei räägi siin mitte spetsiifilistest projektidest, me ei räägi sellest, kas eurovõlakirjad on edukad või mitte kui me soovime korralikku majandusjuhtimist säilitada ja ka euro- ja valuutasid tugevdada. nüüd, mis puudutab aga finantstehingumaksu, selle küsimuse tõstatasin ma juba eelmine kord, kui me nendest asjadest rääkisime. ja toonitada tuleks ühte asja. mis juhtub siis, kui finantstehingutele panna peale eriline maks, nagu härra Lambert ütles, meil on vaja mingit sorti maksu ja võib-olla see maks oleks päris hea. jah, tõesti, aga finantstehingumaksu puhul tuleks mõelda nendele eesmärkidele, mida me soovime saavutada eesmärgiks on vähendada spekulatsioone. kuid väga raske on defineerida, mis asi on spekulatsioon. kui me vaatame neid riike, millel on praegu väga suur eelarvekriis, Iirimaa, Kreeka, Portugal, siis kui inimesed laenavad äh, oma raha välja, siis nad võtavad riski. ja me kõik oleme nõus et äh, inimesed laenaksid nendele hädas olevatele riikidele raha. me tahame, et inimesed selle riski võtaksid. kuid ma ei saa aru, miks me usume, et asjad lähevad paremaks, kui me riski võtmise maksustame ja muudame selle veelgi kallimaks. sest me peaksime teadvustama, et need, kes maksavad finantstehingumaksu, on need, kes raha laenavad välja ma võin teile kindlustada, et kuskil ei ole keldris Euroopas raha hunnikutes peidus, mis ootaks ainult väljaandmist. ja nüüd üks sõna, mis tuleks eksportida inglise keelde. Rootsikeelne sõna tulipros. aga see ei ole väga lihtne lahendus, kui me lihtsalt raha paiskame turgudele kui me räägime finantstehingumaksust, siis meil on vaja selgeks teha, kuidas me aitame neid riike ja neid maailma regioone, millel on kapitali vaja, maksustades aga seda kapitali, mida nad laenavad. ma olen öeldud, et me soovime vähendada just lühiajalisi tehinguid. kas see tähendab seda, et me arvame, et lühiajalised tehingud on midagi halba? ma ei saa aru, miks. kui me ei toeta selliseid tehinguid, siis praegu hädas olevad riigid satuksid veelgi raskemasse kriisi, sest väga vähesed riigid sooviksid pikaajalist laenu võtta, ilma et neil oleks võima- ja parandada oma eelarvet, ilma et neil oleks võimalik lühiajaliselt seda teha. kui me räägime finantstehingumaksust ja selle tõhususest, siis selleks, et oleks tõhus, ei saa me keelustada lühiajalisi tehinguid, sest see tooks endaga kaasa veelgi suurema kriisi. selline on reaalsus ja minu kolleeg Rootsist ja sõber härra Ludvigson ütles, et esimene katse läks aia taha, aga et nüüd proovime veel kord. see on väga heldekäeline lähenemine. tõesti, ärgem andkem iialgi alla. kuid reaalsus ja nüüd jällegi härra Lambertsi argument, te ütlesite, et meil on teatud makse, nagu tööjõule pand-, pandavad maksud ja nii edasi. Rootsis olid rasketel aegadel, toona, millest me räägime, väga kõrged maksud ja siis me viisime äh, sisse äh, maksutehingutele, see oli selline nii-öelda avalik maks, ja mis juhtus, oli see, et suur osa kauplemisest viidi lihtsalt üle Londonisse. ning londonlased, inimesed Londonis olid väga õnnelikud, kuid äh, see ei toonud maksuraha Rootsi. nii et me kaotasime palju rohkem, kui võitsime. aga inimesed Stockholmist ei kolinud Londonisse, kuigi nad maksid kõige kõrgemat äh, sisse, äh, maksu üldse kogu maailmas. sellepärast, et ärge unustage, et tehingud võivad liikuda. ja ma ei saa ka aru, miks te soovitan Shanghai linnapead teha maailma kõige õnnelikumaks meheks. sest sellise tehingumaksu sisseviimine Euroopas äh, tooks endaga kaasa selle, et tehingud läheksid teistesse maailma osadesse, eriti riikidesse nagu Hiina ja Shanghai. ja kui härra Ludvigson ütles, et me kukkusime läbi selle finantstehingumaksuga kaheksakümnendatel aastatel, sellepärast et tehingud läksid Londonisse ja ma ei, ei hakka temaga siin mitte nõustuma ja nüüd ta ütles, et nüüd ta on välja arendanud relva, mis on veel, on tõhusam, kuid tulemuseks oleks see, et selle asemel, et tehingud on Euroopas, liiguvad nad maailma teistesse osadesse. ma tean, et räägitakse mõjude hindamisest, kuid miks me ei võiks teha mõjude hindamist enne, kui me selle maksu üldse sisse viime? miks me ei räägi sellest enne, kas see on hea? tahaksin tänada raportööri selle arutelu algatamise eest, kuid raportöör ei ole näidanud ja ka härra Lamberts ei näidanud ka oma argumentatsioonis, miks see finantstehingu maks äh, või kuidas ta vähendaks äh, spekulatsioone ja tooks endaga kaasa ausa kauplemise ja head investeeringud. ja lõpetuseks, asi on hoopis vastupidi, sest finantstehingu maks mitte kunagi ei vält-, ei aita meil vältida seda, mis on spekulatsioonid, sellepärast et äh, ähm, kõik võidavad, olukord jääb lihtsalt praegusel hetkel te väldite teatud investeeringuid, tehingud liiguvad teistesse maailma osadesse ja praegu hädas olevad riigid satuvad veelgi suuremasse kriisi, nii et ma ei saa päris täpselt aru, mida te soovite saavutada. suur tänu, ma arvan, et sa tõstatasid päris head küsimused ja oleks väga tähtis, et ka komisjon võtaks mingi otsuse vastu või teeks seda enne, kui mõõduhinnang on läbi viidud ja nüüd härra proua Ford, palun suur tänu ja kõigepealt tahaksin oma kolleegi nimel vabandada, ta on variraportöör, aga ei saa täna siin olla. kui tohib, siis ma räägiksin mõnedest muudatusettepanekutest, mis ta tegi, kuid vaadakem neid laiemas kontekstis. väga suur oht on, et meie sõnum siin dokumendis ja sõnum, mida me anname liikmesriikidel majandusjuhtimise osas, äh, on vastuoluline. tuleb öelda, et olukord on väga raske, turud on väga ebakindlad ja inimesed väga täpselt kuulavad meid, sest need on, neid huvitab see, mida öeldakse ja nad muretsevad selle pärast. majandusjuhtimise ajal ma ütlesin, meil peab olema korralik, ettevaatlik äh, finantsplaneerimine, seda ütles ka härra Trichet. ja me peaksime seal lähtuma makromajanduslikest teguritest, tuleks läbi viia taluvusteste ja vaadata, mida üks finantsmaks täpselt teeb kokku selle süsteemiga seotud äh, tehingutega meil on vaja koguda tõendeid ja esmaspäeval ekspert äh, väga selgelt näitas, mis juhtus Iirimaal. et äh, kinnisvaramaksud äh, tõid endaga kaasa tulumaksude langemise, sellepärast et kinnisvaramaksu, kinnisvaraturg kui selline kadus ära, nii et me tõesti peaksime olema ettevaatlikud, kui me suhtleme liikmesriikidega. sada protsenti kindel ei saa mitte kunagi olla, kuid ärgem hüpakem külma vette, ilma et me numbreid vaataks. vaadake, mida räägime liikmesriikidele ja kohelgem kõiki võrdselt. maksuraha ei maksa puu otsas ja härra Hettmark on seda juba ka varem öelnud makse, mida kogutakse Euroopa maksumaksjadelt, tuleb täpselt samalt puult, kust saavad meie liikmesriigid oma maksutulu. ei ole mingit teist maksuallikat, rahaallikat. ja nii nagu ka siin ja mujal parlamentides eel-, on öeldud, Euroopa Liidu eelarve, liikmesriikide eelarve on omavahel seotud ja me ei saa öelda, et me peaksime koguma Euroopa Liidu eelarvesse rohkem raha ja ei, unustame ära selle, et see mõjutab ka liikmesriikide eelarveid. ehk seda, mida liikmesriigid enam ei saa kulutada. siis finantstegevuse maks. väga huvitav on vaadata erinevate liikmesriikide vastust näiteks pangandusmaksu sisseviimise osas. minu koduriigis me oleme seda teinud, väga paljud teised liikmesriigid on otsustanud seda mitte teha, hoolimata sellest, kui palju on eelarve raha investeeritud äh, pankade rahasüstidesse. aga see finantstehing, finantstegevuse maks oleks äh, sõnum avalikkusele, et äh, makstakse tagasi see raha süstideks kulunud raha siis majandusjuhtimise paketis me ütleme väga selgelt, et äh, eelarved sattusid kriisi ka sellepärast, et äh, meil ei olnud piisavalt tagasi, tagatisi, erinevad projektipõhised äh, võlakirjad, investe-, Euroopa Investeerimispanga kasutamine Euroopa Liidu eelarve toetamiseks äh, võib aidata eelarvet äh, tagada, jah, meil on võib-olla tõesti finantsvõimenduse kaudu avaliku sektori summasid suurendada ja me oleme tõesti nõus sellega, kus meil ei ole võimalik saada ainult erasektorist investeeringut, meil on vaja ka avaliku sektori raha, kuid seda raha tuleb investeerida väga läbipaistvalt ja selgete riskipiiridega, sest muidu seisame nende probleemide ees, mida oleme me näinud juba mitmes liikmesriigis. ma ei ole öelnud, et ei, vaid olen öelnud, et äh, tagagem äh, läbipaistvus ja, ja kindlad piirid, aitäh. härra Pullmann, palun Der Kollege Höckmark sagt äh, kolleeg äh, Höckmark ütles, et äh, mõt-, mõistlikum oleks teha mõjuhinnangud enne, ma olen sellega nõus, ja sellepärast parlament märtsis kutsus komisjoni üles uuringut läbi viima, komisjon kahe tuhande kümnenda aasta detsembriks seda veel teinud ei ole, sellepärast me peame ütlema, et komisjon peab vastutama selle eest, et kolmveerand aastat on siin kulunud, ilma et äh, sellest, selle teemaga oleks midagi ära tehtud, aga mm, selle märkusega äh, ka piirdub see, millega ma nõus olen, ma meeleldi kolleeg Hübnerit, Höklon-, Häklundi ja Hökmark Brockile ütleks järgne, järgnemist. ma pean teile äh, sõbralikus kollegiaalses vaimus äh, ette heitma seda, et ma ei usu, et äh, te olete teadlikud olukorrast, milles on Euroopa Liit ja euroala praegu, et milline on see majanduslik olukord. Te ei võtnud kolleeg, kolleeg Lambertsi õigusega tehtud argumenti äh, tõsiselt, et iga mitteotsustamine praegu äh, viib selleni, et me peame teistes äh, valdkondades otsuseid tegema. ja te ei ole nende otsustega tegelenud, e, te ei ole ka tegelenud nende otsuste tagajärgedega. see olukord, milles me praegu elame, on e, selline, et kui lisandub veel üks riik, üks suurem liikmesriik, kes vajab ühenduse abi, siis me selle seitsmesaja viiekümne miljardiga mm, mida, mille e-, euroala otsustas nädalavahetusel äh, hakkama ei saa, te teate äh, riskifondi äh, suurendamise võimalust, mis tuleb päevakorda siis, kui on teisi riike, mis on samasuguses olukorras nagu Kreeka või Iirimaa Te teate, milline, millised on selle tagajärjed vastavatele riikidele. Te teate, et reeglina on tegem-, tulemuseks see, et tuleb äh, vähendada riigieelarveid, seal kärbitakse seda, mida on kõige kergem kärpida, nimelt sotsiaaleelarvet. Te teate, et äh, see võib äh, nagu e-, Kreekas viia selleni, et ostujõud riigis väheneb ja et see, et majanduslik võimalikud erinevused euroalas muutuvad suuremaks nende vahel, kes hetkel veel suudavad eksportida ja te, nende vahel, kes enam ei saa oma sisenõudlust äh, suurendada ja te äh, lasete asjal minna selleni, et, et äh, Euroopa, Eurotsoon võib lõhki minna. meil ei ole mingit tagatist selle jaoks, et Eurotsoon äh, kümne aasta pärast veel olemas on. me tahame seda, et Eurotsoonil läheks hästi, et sisekaubandusel läheks hästi, me tahame, et euroalaga liituks uued riigid, Poola, Rootsi ja kõik teised. me, me tahame seda, aga ei ole mingit ajaloolist garantiid selle jaoks, et Euroopa selle kriisi üle elab. me tahame seda, me tahame teha selle nimel kõik, mis võimalik, aga me peame selleks ka äh, üht-teist ära tegema, me peame tegema julgeid otsuseid ja sel, nende hulka kuulub ka selle küsimuse esitamine, et kust tegelikult on pärit need ressursid, millega me äh, ostujõudu suurendame, avalikke eelarveid stabiliseerime, stabiliseerime kohalike omavalitsuste eelarveid ja hoolitseme selle eest, et äh, tekiks jälle majanduskasv. Te peate tegelema nende hool-, otsustega, te ei saa lihtsalt Äh, lobiseda ja äh, kolleeg Podimata raport ei ole äh, selline raport, mida lihtsalt hääletatakse ükskõik mismoodi siis, vaid tegemist on raportiga, mille puhul ilm-, peavad fraktsioonid välja näitama, et mida nad arvavad nendest küsimustest ja tegemist ei ole lihtsalt variraportööride seisukohtadega, vaid fraktsioonide seisukohtadega. ja äh, pärast otsustamist on näha, et kus, kelle hulka te kuulusite, kas te aitasite seda ähm, arutelu käivitada, mis on väga vajalik, või kas te blokeerisite seda? Te teate väga hästi, et äh, maksud on liikmesriikide pädevuses. see, mida meie komisjonilt tahame, on see, et komisjon teeks äh, ettepaneku ja tule, käiks välja menetluse äh, parlament on nõu-, nõudnud seda komisjonilt, aga väga palju aega läheb äh, sellest hetkest, kuni parlament on otsuse vastu võtnud ja kuni liikmesriigid need otsused teevad. ja kui te ei taha seda väikest signaali äh, anda, siis te vastutate muuhulgas äh, selle eest, et parlament äh, selles kriitilises olukorras, kus praegu euroala on, et parlamendil pole üldse häält, kolleeg Häklandil ei ole enam siin, et see, mida tema majandusjuhtimise paketi raames reguleerida tahab, on, on kindlasti huvitav, aga seda mõjutab see, kas me selle kriisi praegu üle elame, mitte kuue kuu pärast, sellepärast ma arvan, et see signaal on väga vajalik ja ma kutsuks teid üles, et see, seda teemat oma fraktsioonis veel kord arutaksite. härra Kozees, palun. aitäh, proua esineja. me võib olla parempoolne või äh, Ähm, parempoolne tsentrist ja siiski mitte olla täiesti äh, idioot või täiesti kurt. ma arvan, et see, mis selles kriisis on toimunud ja mis praegu veel ei ole lõppenud, me ei tohi seda unustada, me ei tohi teha nägu, et asi on nii nagu varem, kuna äh, pankadele on välja makstud äh, summad ja nad võivad äh, edasi tegutseda. Äh, ma ei ole nõus mm, härra Polmaniga, et äh, tegemist on raportiga, kus äh, Äh, lihtsalt mõõtu võetakse, kui see on lihtsalt, see ei ole see, et äh, kahe tuhande kümnendal aastal me oleme midagi, mingi raporti koostanud ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toome selle oma tolmustelt riiulilt välja. me lihtsalt, me peame algatama arutelu selles osas, mida on võimalik muuta, me peame olema realistlikud. meil ei ole mingit kasu sellest, kui me suuri mõtteid välja käime, seda tehakse iga päev ja lõppkokkuvõttes ei ole meil mingit kasu sellest, aga siin me esindame ju kodanikke ja nagu ka teie, esindan ka minagi kodanikke, ma räägin nendega, ma tean, millised mured neil on ja kodanike Ehm, probleemiks ei ole see, kas, eh, kas investeerimispankuritel läheb hästi, see on võib-olla investeerimispankurite mure, vaid neid huvitab see, et eh, kuidas kasutatakse avaliku sektori raha, kas seda kasutatakse mõistlikult ja on kindlasti väga palju muid teisi küsimusi, mis ehm, peavad meid panema mõistlikus suunas mõtlema. see mõtlemine ei tähenda lihtsalt äh, mõttetute äh, dogmaatiliste positsioonide äh, sissevõtmist. Te ütlete, et vaja on mõjuhinnangut, ma olen nõus, aga mul on praegu tihti tunne, et mõjuhinnang on et mõjuhinnanguid teevad need, kellel ei ole eriti mõtteid. et äh, kui inimene on töötanud advokaadibüroos või kuskil mujal, siis äh, tal ei ole kunagi kõiki andmeid ja neid ei olegi võimalik äh, alati saada ja kui langetatakse mingeid otsuseid, siis vahel on need otsused head, vahel halvad ja, ja see on ikka nii. mina arvan, et põhimõttes, selle maksu põhimõttes meie fraktsioonis hääletati Pervanche Perezi raportit, kus sellest äh, juttu on. ma arvan, et äh, ei ole vaja lihtsalt ideoloogilistest põhjustest asju blokeerida, äh, aga siin on tege-, palju praktilisi küsimusi kellele see maks läheb, mida selle maksuga tehakse, on palju küsimusi, mis tuleks ära lahendada ja mis puudutab rahastamist, siis ma tahaks öelda siin seda, mida ma hiljuti ütlesin. minu jaoks oli väga skandaalne ja ma tõesti ei kasuta seda sõna eriti tihti, minu jaoks oli skandaalne see, kui ma nägin mõningate investeerimisfondide, alternatiivsete äh, investeerimisfondide ähm, reaktsiooni pärast seda, kui parlamendis oli hääletus toimunud. samad isikud tulid ja ütlesid meile, et kui te võtate selle teksti vastu, siis äh, te äh, segate ma- äh,, finantssektorit äh,, see hävitate majanduse ja nii edasi ja, ja kui äh, äh ja neil ei, nad eksisid sellepärast, et nad ei saanud direktiivi ja mm, me ei unusta äh, seda, kuidas meid üritati ära kasutada. ma arvan, et me peame meil on vaja kollektiivset ajal-, analüüsi, me ei tohi siin võidelda üksnes oma ideede eest, vaid me peame selle töö tegema, meie kodanikud ootavad meilt seda, et me järele mõtleksime, me ei ole täidesaatev organ, meie peame välja käima mõtteid ja asju edasi viima ja selleks, et asju edasi viia, võib, pea-, tuleks palli visata kaugemale kui see koht, kuhu me tahame, et ta maanduks. et niimoodi asjad toimivad. Yeah, well, since uh, I äh, härra Lambert lühidalt, jah. Ehm, kuna vähemalt Gunnar ja Viki pöördusid minu poole, siis äh, pean ma vastama. Äh, Gunnar ütles, et paljusid riike meie praegused sammud ei aitaks. Gunnar, ma räägin praegu sinuga, aga mina seda ei usu. sina ütled, et et äh, see ei aita riike, aga kust me seda teame, meil on vaja uuringut, kes seda öelda saab? kui öelda et, et null koma ühe protsendiline maks äh, finantstehingutele oleks äh, kahjuliku tagajärjega, kust me seda teame? teeme parem selle sisuse, sisulise uuringu, me ei saa ainult tundest lähtuda. nüüd lühiajalised tehingud. ma arvan, et siin on ka peaaegu et äh, fanaatiline lähenemine, öeldakse, et see on destabiliseeriv. jällegi, miks me ei saaks teha sellesisulist uuringut? kolmandaks, Eh, see on väga oluline. Te eh, ütlesite, et inimesed ei eh, liigu, liiguvad finantstehingud, aga maksustame siis inimesi ja räägime sellest ka inimestega. nii et me peame kasutama neid võimalusi, mis meil on ja mitte väärkasutama, sest kui te ütlete, et kõik takso baasid on äh, meie jaoks mitte kättesaadavad, äh, siis äh, nii see ju ei ole. ja maksutehingute maksuga oleks suhteliselt lihtne püüda ka neid, kes soovivad maksudest kõrvale hoida ka väljaspool Euroopa Liitu aga nii pikaajalised kui ka lühiajaliste maksude puhul on mm, Äh, siis äh, tehingute puhul on maksustamine igal juhul positiivne, sellepärast et me saame äh, tulu ja me ei kahjusta maksusüsteemi. kui te arvate, et maks mõjutab tehinguid ja tehingud kaovad, siis see selleks, aga kui need tehingud jäävad, siis viime selle maksu sisse, sest finantstehingud Äh, maksu sisseviimise eesmärk on tulu äh, suurendamine ja isegi nende mm, tehingute äh, mahu osas ma ei nõustu sinuga, sest lähtudes reaalmajandusest, isegi kui meil on olemas reaalsed faktipõhised Ehm, tõendeid, ütleme, et tehingud on viiskümmend korda suuremad, kui eh, reaalmajandus on, siis ma tahaksin tõepoolest põhjalikult arutada selle küsimuse üle. aga kuidas saab lihtsalt väita midagi eh, ja omamata eh, tõendeid, et see nii on? vabandan väga, aga see on nii öeldud nii sulle kui ka Vikile. samuti ütlesid sa seda, et juhtimine on tavaliselt vääralt teostatud ja me peame neid kontrollima ja tegema seda kiiresti ja meil peab olema ka majanduslik juhtimine olemas. ja nii nagu eilegi öeldi, siis eelarve föderatsiooni kaudu tuleb neid äh, kontrollida ja et sinna peavad kuuluma valitud inimesed ja räägiti ka seda, et jah, tõepoolest ähm, turud küll mõnikord teevad ühe või teise vea, aga üldiselt käituvad nad hästi. aga ärgem unustagem seda, et turud on demonstreerinud, et nad on irratsionaalsed ja et nad äh, toovad kaasa ka tohutut kahju, aga see ei ole mitte juhtimise küsimus, seega palun Ähm, me peaksime olema väga selged selles, mis me ütleme. keegi ei ole neid inimesi sundinud kasutama oma võimeid nendel eesmärkidel, nagu nad tegid. miks nad ei kasutanud oma võimeid reaalmajanduse toetamiseks, aga turg otsustas neid vahendeid väärkasutada ma muidugi ei ütle seda, et valitsused oleksid perfektsed, need koosnevad ju siiski inimolendites, aga eh, juhtimine peab lõppkokkuvõttes siiski olema aruandluskohustusele eh, siis eh, nendele, kes annavad oma hääled nende poolt vabandust, ma tahaksin ainult kodukorra osas öelda, et tavaliselt ei ole see nii, et antakse sõnu inimestele, ühele samale inimustele järjest ja et pannakse inimestele suhu selliseid sõnu, mida öelnud ei ole, asja see siin minuga juhtus. jah, ma tahtsingi just äh, praegu peatada need sõnavõtud, mis pingpongina käivad ühe inimese käest teise kätte. ma arvan, et äh, peamiselt on siin siiski kõlanud sellised seisukohad, et meil peavad olema rohkem uuringuid, rohkem tõendeid äh, Eh, sest me teeme siin poliitilisi otsuseid eh, ja seepärast eh, peame me ikkagi lähtuma tae, tõenditest. kõige lisaks see pingpong, mis siin käis, on puhtalt ideoloogiline pingpong. näiteks mina isiklikult ei ole kunagi finantstehingute poolt olnud ja ka minu enda delegatsioon ei ole isegi öö, otsustanud selle põhimõtte üle kas boonused ja äh, kas tulu äh, üldse väärib äh, sub-, subsideerimist, olgu need ükskõik millised, finantstehingute maksu, finantstegevuse maks või panganduse maksustamine, ükskõik milline. proua, ma tahaksin öelda, et minu argumendid ei olnud üldse ideoloogilised, need olid täiesti pragmaatilised. aga meil on siin ju, ju ideoloogiline arutelu praegu ma rääkisin ainult sellest, kas need võivad toimida või mitte. nagu mina ütlesin, härra Höökmark, eh, vajame me tõendusmaterjali ja me palume eh, ka komisjonil sellised hankida. nüüd ma annan sõna härra proua Podemaatsele, eh, et jõuda kompromissideni, et jõuda natukene positiivsematele tulemustele meie arutelu vältel, mitte ainult rääkida negatiivsest poolest. Thank you, Alina, although you summarized in a perfect way um, the, the discussion. suur tänu, Alin, ma võtan selle arutelu kokku. hoolimata erinevameelsustest ma, mul on väga hea meel, et see arutelu on nüüd nii kõrgetasemeline olnud. tegemist oli tõesti väga kõrgetasemelise aruteluga, see oli väga kasulik ja ma arvan, et äh, sellest on kasu äh, mingigi kompromissi saavutamisel. härra Gozes äh, rääkis siin ka vastuväidetest ja mm, kui tegemist oli sellega, et parlament võttis äh, riskifondide mm, õigusakti vastu, selliseid äh, vastuvõtjaid on äh, väljendatud ka seoses parlamendi ambitsioonikate eesmärkidega, ka siis, kui me rääkisime finantsjärelevalvest, äh, oli asi nii, ma loodan, et praegu on asi nii, et parlament otsustab mm, iseseisvalt ja ja et parlamendis saadakse aru, et tegemist ei ole ideoloogilise aruteluga, vaid tegemist on äh, Euroopa saatust puudutava aruteluga. ma enne ütlesin, et äh, meil on tegemist väga erinevate aegadega, süga-, sügava kriisiga ja me oleme kõik nõus sellega, et me peame rääkima uutest äh, rahalistest vahenditest ühenduse ja liikmesriikide eelarvete jaoks. me oleme ilmselt nõus ka sellel, et sellega, et äh, et tarbija äh, Äh, ei, ja Euroopa kodanik ei saa olla see, kes kannab põhiraskust. arutelu ei ole ju, seisne ju selles, et me tahaks kehtestada mingit täiendavat maksu, vaid see, me tahame äh, maksukoormust võrdsemalt, äh, õiglasemalt jaotada ja me tahame maksustada sektorit, mida põhimõtteliselt praegu üldse ei maksustata, nimelt finantssektorit. ja vaja on, et ka see sektor ähm, makse maksaks ja see on meie arutelu ähm, taust. tegemist on äh, maksuga, mis võiks mõjutada käitumist äh, finantssektoris ja võiks äh, piirata negatiivset käitumist. nii et sõltumata meie poliitilistest arvamustest, meie seisukohtadest, sõltumata meie poliitilisest taustast, räägime ka CO2 maksustamisest ja muudest teemadest. tegemist on uute finantsinstrumentidega, uute maksudega, mis võivad avaldada mõju, mis võivad äh, kahjulikku käitumist piirata ning lõppkokkuvõttes on tegemist äh, kas siis maksude, kas siis kasumi maksu, maksustamisega finantstegevuse maksu puhul ja mm, finantstehingute maksuga. tegemist on spekuleerimise mm, piiramisega ja me tahame spekuleerida, äh, speku-, spekuleerimist maksustada. ma arvan, et kõigi märkuste puhul, äh, kõigi nende arvamuste puhul, mida kolleegid, et äh, väljendasid, et kannatada saaks Euroopa konkurentsivõime, või et tehingud, tehinguid hakataks tegema kuskil mujal. seda siin mainiti, ma arvan, et me ei tohi tähelepanu alt välja jätta seda, et inimesed, maksumaksjad ei saa, ei, ei rända välja. minu koduriigis on asi nii, et meil, meie kaotame investeeringuid, inimesed lähevad minema, sellepärast et ettevõtete tulumaks on väga kõrge kuna me üritame saada riigieelarvesse rohkem raha, äh, selleks, et äh, meie riigieelarve puudujääk oleks väiksem. see ei ole nii mitte üksnes äh, Kreekas, vaid ka Iirimaal arutatakse võimaluse üle maksustada e-, ettevõtete kas-, rohkem, tõsta ettevõtete tulumakse rohkem kui kaheteist, suuremaks kui kaksteist koma viis protsenti meil on vaja, et kodanikud saaksid sõnumi, et parlament otsib alternatiivseid lahendusi, rõhutab, kui oluline on sotsiaalne, suurem sotsiaalne õiglus. ma tänan kõiki teie sõnavõttude eest ilmselt ei ole teil olnud äh, piisavalt palju aega analüüsimaks neid kompromissmuudatusettepanekuid, ma palun, et äh, seda teeksite. me kindlasti peame uue koosoleku variraportööridega äh, järgmise täiskogu istungi ajal Strasbourgis, aga suur tänu kõigile! proua Podivata, ma ainult meenutaksin teile, et me hääletame kahekümne viiendal jaanuaril ja teil on seega võimalus rääkida kolleegidega nii Strasbourgis kui ka teistel koosolekutel oma kolleegidega hääletuse osas. aga nüüd, kolleegid, tänaksin teid kannatlikkuse eest ja me räägime kahel viimasel teemal. Eh, üks puudutab eh, üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevikku ja annaksin sõna proua eh, raportöörile Sofia Okonile, palun. aitäh, ma sooviks kõigepealt tänada ja ära kasutada seda võimalust ehm, selleks, et tänada kõiki variraportööre nende panuse eest sellesse tööle ja sellesse töösse. majandus- ja rahanduskomisjon äh, töötab välja arvamust äh, tööhõive ja sotsiaalkomisjoni jaoks, kes on juhtiv, juhtivaks komisjoniks ja me oleme tegelenud kõigi aspektidega, mis puudutavad äh, riigiabi ma tahaks kõigepealt äh, öelda, et äh, võrreldes kõigi nende aruteludega, mis äh, siin parlamendis toimuvad, näiteks arvamuste vahetused täiskogu istungitel, kus või siis üld, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste foorum, mille korraldas Belgia eesistujana, tundub mulle, et et see teema on äh, eriti just kriisi kontekstis äh, äärmiselt olulise poliitilise mõõtmega. ma tuletan teile meelde, et üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused äh, on andnud suure panuse mm, kriisi tagajärgede leevendamisel ja mm, nendega seotud töökohad moodustavad üheksa ja pool protsenti meie töökohtadest. Need on väga olulised sotsiaalse turumajanduse kontekstis Need tekstid, mille alusel me tööd teeme, ei ole piis-, nende õiguslik ähm, kindlus ei ole piisavalt äh, suur ja vaja on neid äh, õigusakte selles valdkonnas äh, selgemaks muuta. Euroopa Komisjon on juba saatnud välja väga tugeva signaali Single Market Acti kaudu ja parlament ootab huviga komisjoni poolt lubatud teatist. ja selleks, et suurendada õiguskindlust nende õigusaktide puhul, äh, on meil vaja tegutseda, tihti äh, õig-, äh, kohaldatakse selliseid tekste, mis on ette nähtud majandus äh, tegevusele ja aga, aga need ei sobi hästi sotsiaalteenustele. selleks, et äh, neid tekste selgemaks muuta, äh, lähtume ühest aspektist, mis mulle tundub väga oluline. Äh, nimelt ma olen seda nimetanud metodoloogiaks ja üht-, see turuaktis räägib komisjon tööriistakastist äh, nii et äh, meie mõtted lähevad teataval määral samas suunas, äh, et teatis peab olema, esindama tugevaid seisukohti. nii et mul on väga hea meel äh, praeguse olukorra üle. mis puudutab kolmandat punkti minu arvamuses, siis siin on juttu de minimis määrusest mulle tunduks asjakohane, et me tegeleks de minimis määrusega, sest hetkel seda ei ole ja kui ja tuleks paika panna teatav äh, künnis, äh, mille alla jäävate summade puhul tuleks lihtsustada menetlusi äh, Äh, tegemist peaks olema sellise künnisega, mis võimaldaks äh, väikeettevõtetel äh, ja keskmise suurusega ettevõtetel selliseid menetlusi kasutada. neljas punkt, teavitamine. kont-, kontrollimenetlus mm, teenuse osutajate puhul. ma palun, et komisjon vabastaks teavitamist kohustusest äh, teatavad ähm, teatavad osa, osalised. me palume, et Euroopa Komisjon täpsustaks äh, majandustegevuse ja kaubanduse mõjutamise mõisteid Ehm, sest äh, need ei ole tekstides äh, viisa-, piisavalt hästi välja töötud, seda näitas ka äh, Altmarki kohtulahend ja ja Krussi rakett, et need puudutavad majandustegevust, aga sotsiaalteenuste puhul, sotsiaalteenuste üle ei ole täpsemalt ei ole piisavalt äh, palju mõeldud ja ma palun, et komisjon täpsustaks äh, siis äh, neid mõisteid nendes õigusaktides, mis, mida sellele valdkonnale kohaldatakse. kuues punkt. me sooviks, et, et siin, kui tegemist on liigse hüvitamisega, siis äh, tuleks tõendamiskohustus, kontrollimiskohustus äh, pea peale pöörata. ja kui tegemist on liigse hüvitamise kontrolliga, siis äh, see peaks olema seotud mm, sekkumisega põhjendatud kaebuse korral. see on siis minu poolt kõik tänapäeval eest on sotsiaalteenused elujõulised üksnes siis, kui kõrvaldada see õiguslik ebakindlus, kui meil õnnestub äh, õigusakte muuta selgemaks äh, ja minu mm, arvamus on sellega kooskõlas ja ma teen koostööd siis äh, sotsiaal, ma olen tööhõive ja sotsiaalkomisjoniga. The... suur tänu, annan nüüd variraportööridele sõnad Peeter Simon, Sofi Infeld ja Pascal Kõvka suur tänu, proua esimees. me kõik teame väga hästi, kui tähtsad on sotsiaalteenused, sellepärast et nad annavad oma suure panuse ühiskonna toimimisele. mõelgem siin kas või vanade inimeste hooldamisele või lapsepäeva, lastepäeva hooldele. nii et et äh, sotsiaalteenustel on ka väga suur väärtuslik äh, tähendus konkurentsivõime ja teenuste puhul me väga harva räägime sellistest väärtustest. ilma sotsiaalsete teenusteta oleks meie ühiskond palju vaesem ja seepärast on väga tähtis, et äh, sotsiaalteenuseid tõesti kaitstakse ja et loodakse õiguslik raamistik ja seetõttu tuleb sotsiaalteenuste osutamist teha lihtsamaks, kui seda on siiamaani tehtud. me teadsime, et meil õiguslikus plaanis oli praegusel hetkel väga suur ebakindlus sotsiaalteenuste osas Euroopas. see oli ka Euroopas läbi viidud küsitluse tulemuseks kõik eri, kõikide erinevate huvigruppide esindajad küsitleti selles uuringus. meil on vaja rohkem õiguskindlust sotsiaalteenuste jaoks. Tee sinna millise tee me valime, sinna tuleks, selle üle tuleks veel aru pidada. tänan ka proua raportööri, sest ta on arutelule andnud väga hea aluse, kuid tahaksin veel tõstatada kaks punkti, mis on järgnevateks aruteludeks väga tähtsaks. esiteks tuleb meil esile tõsta seda, et meil on vaja riiklikku pädevust defineerida sotsiaalteenuste organiseerimiseks ja korraldamiseks ja siin on võtmesõnaks lähimuspõhimõte. teiseks on väga tähtis, et sotsiaalteenuste erilisus toodaks välja eriti erinevate toetuste maksmiste puhul, seda, seal on kolm aspekti, esiteks paindlikkus äh, ja siseturu tähtsus. Need teenustepakkujad, kes on ainult äh, kohalikul tasandil tegevad ja sotsiaalteenuste osas on tegemist tõesti väikese või keskmise suurusega ettevõtetega, need tuleks jätta Euroopa riiklike toetuste süsteemist äh, välja. peale selle tuleb meil rääkida ka de minimis küsimusest isegi siis, kui me leiame erilise reeglistiku de minimis määruse jaoks, tuleks meil siiski mõelda vähemalt de minimis piirväärtuste tõstmisele üld-, huvipakkuvate sotsiaalteenuste puhul ja kolmas aspekt, nimelt äh, see, et ei toodeta kasumit. mittetulundusorganisatsioonidega on põhiliselt tegemist ja raha saavad nad tihti avalikust sektorist ja need tuleks väga selgelt piiritleda kasumit tootvatest äh, ettevõtetest ja praegusel hetkel on piir veel hägus ja me peaksime tulevikus seda piiri paremini defineerima. tahaksin veel kord tänada proua raportööri selle väga hea lähtepunkti väljatöötamise eest edasisteks aruteludeks ja ma olen kindel, et koostöö kujuneb edukaks. Yes, thank you. Sofi Infeld jah, aitäh, tuleb tõdeda, et ma olen väga skeptiline kogu selle arutelu osas, mitte raporti enda osas, sest see arutelu, sarnane arutelu on meil olnud juba ma ei tea mitu korda. ning te satute raskutesse, kui tulete selliste argumentidega, nagu meie kolleeg sotsiaaldemokraadist kolleeg. sellepärast, et lepingus on kirjas, et riiklikud asutused peavad otsustama, kuidas üldhuviteenused on korraldatud ja finantseeritud. kui te hakkate seda arutelu pidama ja ütlete, et teatud teenused tuleks välja jätta, siseturu reeglitest, siis põhimõtteliselt sekkutate liikmesriikide pädevusse, nii et põhimõtteliselt satute vastuollu oma lähimuspõhimõtte argumentatsiooniga. ja mitte kunagi pole päris täpselt öeldud, mis on üldhuviteenused, mis on üldhuvi pakkuvad sotsiaalteenused, millised on üldhuvi pakkuvad äh, majanduslikud sotsiaalteenused ja põhjus sellele on see, et seda ei ole võimalik teha. Te tõite siin näiteks äh, vanemate inimeste hoolekande, jah, võib-olla teie koduriigis pakuvad seda ainult avaliku sektori ettevõtted, teistes riikides on olukord hoopis teistsugune, nii et teil ei ole võimalik seda defineerida. kui te aga soovite seadusandlust välja töötada, tuleb teil defineerida, defineerida, kellele te õigusloomet siis loote nii et sellest hetkest, kui me hakkame rääkima sellistest küsimustest, sekkute te liikmesriikide pädevustesse ja mida on nüüd vaja teha, me oleme seda juba kordi öelnud, meil tuleb selgemaks muuta lepingureeglid ja selleks, et seda selgemaks muuta, tuleb meil täpselt defineerida probleem, sest alati üldiselt lähtutakse sellest, et liikmes, et lepingu sätted Äh, ennetavat üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenustest rääkimise. jah, ma tean, et me peame olema täpsemad, me peame paika panema, millised on probleemid. me teame, et teatud üldhuvi pakkuvate teenuste pakkumine on väga raske, me kõik elame reaalses maailmas, me teame, et palju lihtsam on teenusepakkujal ähm, taotleda erandit äh, riigi toetuste reeglitest aga küsimus on selles, et nii kui te arutelutesse sisendate sõna sotsiaalteenused, siis arvatakse, et turureeglid ei peaks kehtima alles eile rääkisime me siin Google'i juhtumit. mina olen tõesti valmis äh, ütlema, et otsingumootorid on võib-olla, on sotsiaalteenused, sellepärast et kõikidel peab olema juurdepääs otsingusüsteemidele. kuid see ei tähenda seda, et äh, otsingumootorid ei peaks alluma turureeglitele tegemist on sotsiaalteenustega, aga mida pakutakse täiesti majanduslikel konkurentsialustel nii et tuleb vaadata, mil viisil neid teenuseid pakutakse. ja olen nüüd viisteist aastat selle küsimusega tegelenud ja ma ei ole veel siiamaani näinud selget definitsiooni ja korralikku lahendust sellele küsimusele ja ma ei usu, et see õnnestub meil ka seekord, proua Kavka. J'ai vu que Peter Simon euh, souhaitait reprendre la ma nägin, et äh, siin taheti, mm, et ta soovi-, et et äh, proua soovis sõna võtta, et ma võin talle ühe minuti oma kõneajast anda. Äh, see ähm, teema on huvitav, see arutelu on huvitav, see ei ole küll esimene kord, kui see toimub, aga see kriitika on väga täpne, keegi ei ütle, et äh, ei ole vaja Euroopa raamistikku selleks, et määratleda, millised on äh, re kohaldatavad reeglid, aga samas tuleks li liikmesriikidele jätta piisavalt paindlikkust selleks, et nad saaksid erandeid ki kindlaks määrata. iga liikmesriik määrab kiir-, kindlaks oma erandid, aga kui tegemist ei ole enam erandiga, siis peaksid kõigile kohalduma samad reeglid. ja Euroopa Komisjon vaatab rahastamiseeskirjad läbi ja nende, need load, mis äh, antakse nendele äh, rahastamistele, mis ei ole riigiabi. Äh, proua Okuni ettepanekud lähevad õiges suunas, näiteks kutsutakse komisjoni üles tegelema mõjuga ühendusesisesele kaubandusele või näiteks rahastatakse äh, naiste turvakodu äh, seitsmekümne mm, tuhande eest, et äh, kas tegemist on siis kaubanduse mõjutamisega, et kas tegemist ei ole ju riigiabiga aga näiteks pankade puhul on antud tohutult palju summasid neile ja see ei ole riigiabi, aga näiteks kui tegemist on äh, naiste turmakoduga, siis äh, siis äh, võib olla olukord nii, et seda loetakse riigiabiks. et tuleb paika panna see, et mis on riigiülene, mis on koda, kohalike omavalitsuste huvides, mis et kas see turvakodu, mida siis kohalikud omavalitsused rahastavad äh, Hollandis või Prantsusmaal, et kui äh, ei ületata teatavaid äh, summasid, siis ei ole mõtet sellega rohkem tegeleda, sest et see on konkreetne ühe piirkonnaga seotud asi ehm, meil ei, me ei tohiks siin jätta muljet, et me loome lihtsalt täiendavat bürokraatiat. enamus ettepanekuid, mis äh, proua Okuni arvamuses on tehtud, äh, on minu meelest äh, mõttekad ja ma olen ka siseturukomisjonis ja ma kaitsen seal samasuguseid ettepanekuid, sest tõepoolest meie ajakava on nüüd muutunud täpsemaks ja üllatav on näha, seda, et äh, härra Barroso oma kampaanias, kui ta kandideeris uuesti komisjoni presidendiks, siis ta soovis äh, luua õigusraamistiku sotsiaalteenuste jaoks, see oli tema jaoks oluline. paljud kolleegid ütlesid, et kuna te seda ütlete, siis me hääletame teie poolt mm, see oli eelmisel aastal, aga kui kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks tuli välja mm, komisjoni tööprogramm, siis äh, siis eelmise aasta programmis seda ei olnud, öeldi, et see tuleb järgmisel aastal, nüüd me teame jälle, et seda lükatakse veelgi edasi. et äh, see ei ole üldse kooskõlas äh, Bar-, Barroso kampaania ajal tehtud, äh, antud lubadustega, nii et seetõttu tuleb meil ise tegeleda nende sotsiaalteenustega. härra Koses, palun. jah, kõigepealt sooviks raportööri tema töö eest tänada ja ma olen nõus Sofiiga, kui ta ütleb, et raske on ähm, definitsioone paika panna, aga ma olen nõus ka Pascaliga, kes ütleb, et tegemist on äh, liikmesriikide probleemiga. ma arvan, et äh, selles valdkonnas on liikmesriikide jaoks äh, erinevad asjad väga tundlikud. ja küsimus on siis sotsiaalteenustes ja selles et kas neid äh, rahastatakse riiklikest vahenditest ja sellest, sellistes asjades ei peaks Euroopa Liit ennast liiga palju ähm, segama. kui näiteks kellelegi öelda, et me ei saa teid toetada sellepärast, et Euroopa Liit ei luba seda, siis see ei kõla hästi. ma olen veendunud eurooplane, aga neil on vaja väga täpset tööd teha, et me ei segaks inimestel mm, te tegutsemist, et meil, meie sotsiaalsüsteemid on erinevad, me ei saa tingimata sama tulemust, võtame näiteks Prantsusmaa ja Belgia naaberriigid, Prantsusmaal aga on kuulujutud, et Belgias on äh, Äh, arstiabi ja hooldus parem ja odavam kui Prantsusmaal, nii et selles valdkonnas ei tohi me olla liiga süstemaatilised, me peame võt-, mõtlema pigem rohkem lähimuspõhimõtte peale. proua Inbelt, annan teile ka veel korraks sõna nagu eelmise arutelu vältel. Nur, nur eine kleine Bemerkung. Es ist zum ersten Mal väike märkus, mm, ma olen, see, mis puudutas seda lähimuspõhimõtet, ma olen kogu elu äh, võidelnud äh, kohalike omavalitsuste puhul lähimuspõhimõtte rakendamise eest Saksamaal, aga äh, eriti kui tegemist on konkurentsivõimega, mille kaudu konku-, sotsiaalteenuseid rünnatakse, siis me peame hoolitsema selle eest, et et me võitleme ja ja, ja, ja meile ütlevad teenusepakkujad ja teenusesaajad, et Monti paketiga nad ei saa hakkama ja me peame hoolitsema selle eest, et neil on võimalus oma tegevust äh, planeerida, et neil on olemas õiguskindlus, et nad saaksid äh, töötada kindlale pinnasel, pinnale ja et nad ei peaks iga üksikjuhtumi puhul äh, kahtlema, et äkki tuleb homme komisjoni esindaja ja väidab, et tegemist on konkurentsiõiguse rikkumisega. meil on vaja definitsioone ja, ja selgust ja lähimuspõhimõtte saavutamist, see oli see, mida ma tahtsin. Uh, jah, ainult väga lühidalt sest ma pean minema. aga mõned asjad peavad olema selged. see koda võttis juba kuus aastat tagasi, kui härra Kooses samuti siin oli, võttis vastu soovitused komisjonile ja seal soovitustes äh, oli kirjas, et äh, teatud teenused on äh, lubatud teatud ulatuses äh, Äh, kuni saja miljoni euro ulatuses. me ei räägi äh, sugugi siin mitte ainult naiste turvakodudest, äh, kes pakuvad varjupaika naistele, me räägime siin suurematest objektidest nagu haiglad, sotsiaalkorterid ja minu koduriigis näiteks sotsiaalkorterid kindlasti on sotsiaalteenus ja sotsiaal teenuste puhul on kuuskümmend protsenti tegevused täiesti kommertsalusel, kuid nad saavad riigi abi. ja muidugi, sest alusleping ütleb, et äh, ähm, üle, piiriülene kompetentsi reeglite rikkumine, mis on ka siseturu rikkumine, ei ole lubatud. aga kui me teeme äh, üldhuviteenust sotsiaalteenustele kindlaid reegleid ja tahame määratleda, millised need teenused on, siis seal tekibki probleem, sellepärast et need teenused on erinevad erinevates riikides. Eh, kui te ütlete, et eh, sotsiaalelamu majandus peab olema selles nimekirjas, siis hea küll, minu koduriigis ongi see nii kuid, kuid kuuekümne protsendi ulatuses on see siiski kommertsalusel tegutsemine, nii et siin ei ole mingit õigust eh, vastust. ma arvan, et siin peaks veelgi andma sõna rap-, variraportööridele tegemist on tõesti väga kirgliku debatiga. ma tahaks öelda, et ma olen teadlikud, teadlik nendest probleemidest, Sofi. E, näiteks e, vee e, ta-, tarnimine, et teil on see jäänud avaliku sektori hoolde, meil aga erastatud. nagu Jean-Paul ütles, liikmesriigid on väga tundlikud selles valdkonnas. aga see ei tähenda, et midagi ei oleks vaja teha. minu piirkonnas öeldakse, et asju tuleb teha järjekorras ja me oleme nõus nende õigusaktide puhul, et asju tuleb selgemaks muuta, ma teen ettepaneku oma arvamuses, et et teatavate reeglite kohaldamist tuleb parandada ja ma arvan, et, et kõik on sellega nõus, me jätkame koostöö tegemist selleks, et äh, võimalikult mm, hästi tulemusele jõuda. siis muudatusettepanekute viimane esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember ja nüüd siis viimane teema, äh, mida samuti, äh, millega tegeles proua Akoni see on äh, teenuste direktiivi äh, puudutav küsimus ja siin ka muudatusettepanekud peaksid laekuma meile äh, juba seitsmendaks detsembriks, nii et siin on ajakava vägatigi tihe. proua Okani, palun. aitäh, tõepoolest tähtajad selle direktiivi ülevõtmisega seoses on väga lühikesed. tähtaeg on lühike sellepärast, et IMCO on juhtivkomisjon ja IMCO võtab oma raporti vastu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris ja oli vaja anda majandus- ja rahanduskomisjoni arvamus äh, enne nende käsutusse ja sellepärast ongi need tähtajad nii lühikesed. Mm, milleks see arvamus on koostatud? IMCO komisjon, juhtivkomisjon, ma tuletan teile meelde, et äh, avalike teenuste sektor on mm, väga oluline sektor majanduses, eriti mis puudutab töötuse vastu võitlemist. seitsekümmend protsenti SKT-st on selle maht ja need sektorid, mida see direktiiv katab, annavad nelikümmend protsenti SKT-st, nelikümmend protsenti tööhõivest, nii et äh, tegemist on tõesti väga olulise sektoriga. Euroopa Parlament on teinud kahe tuhande kuuendal aastal ära märkimisväärselt suure hulga tööd ja oluline on, et äh, nüüd ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tule, toimiks selle direktiivi äh, ülevõtmine korrakohaselt. aga ülevõtmine kulgeb palju aeglasemalt kui ette nähtud ja arvesse tuleb võtta ja see on ära toodud ka arvamuses, arvesse tuleb võtta ka selle eh, direktiivi ülevõtmise keerukust. üks näide siin illustreerimiseks eh, Prantsusmaalt. Eh, Prantsusmaal ei saa seda üle võtta mitte ühe õigusaktiga, vaid, vaid erinevatega, see töö on väga pikk, pikaajaline ja keerukas ja ma arvan, et mm, paljudes teistes riikides äh, on olukord samasugune. soovitakse ta-, äh, säilitada sotsiaalteenuste kvaliteeti, äh, tagada tõhusus selle läbi, et inimestel on võimalus pöörduda ühte asutusse ja teavitamine ainult elektrooniliste vahendite kaudu ei tundu mulle olevat piisav, minu meelest oleks asjakohane anda juurdepääs äh, teiste äh, riikide teenustele, teenus, ja lihtsustada juurdepääsu. ma, ma selgitan veidi seda. oluline on, et äh, kinnitatakse, et ühtne pöördumiskoht on kõige äh, tõhusamaks vahendiks li-, väikestele ja, ja ka suurtele ettevõtetele, selleks et osutada teenuseid äh, teistes liikmesriikides ning see ühtne pöördumiskoht on äh, just selles valdkonnas kõige mõistlikum. me oleme otsustanud äh, ka rakendamisala piirid paika panna. artiklis kaks on välja jäetud äh, mittemajandusega seotud teenused, mittemajandusteenused. oluline on siin paika panna kindlad piirid, meie soovime, et õnnestuks äh, selgemaks teha just nimelt need äh, rakendusala, direktiivi rakendusala piira, piirid. mis puudutab ülevõtmist, siis tuleb äh, seda jätkata. vaja on kinnitada need äh, vastand-, äh, vaja on analüüsida iga riiki ja need analüüsid tuleb ka meile edastada, sest Mm, parlament ju teab, äh, milline, kuidas on ülevõtmine riikides edenenud, äh, milli-, kui hästi direktiivi üle võetud on. ma arvan, et selles valdkonnas peab Euroopa Komisjon koostama raporti mi-, selle direktiivi ülevõtmise kohta. ja lõpetuseks peame mm, tegelema ülevõtmisega, Euroopa Parlament peab võtma selle kohta seisukoha ja peab seda tegema sellepärast, et Euroopa Komisjon on öelnud, et selle direktiivi ülevõtmine eh, suurendaks meie Euroopa SKT-d pooleteist protsendi võrra. nii et see näitab juba ise ära, kui oluline on teenuste direktiiv ja kui oluline on selle korrektne ülevõtmine ja parlament äh, peab sellega tegelema ja peab olema informeeritud äh, ülevõtmise kulu, käigust ja ülevõtmise kvaliteedist. üks äh, variraportöör palub vist sõna, soovisite sõna, jah? Mm, jah, ma tegelen selle teemaga IMCO komisjonis ja mõned kiired märkused. esmalt konsensus IMCO-s tundub äh, valitsevat selles, Evelyn Gebhardt on meie äh, raportöör, et erinevalt sellest, mida komisjon on äh, Single Market Acti raames esitanud ja proua Koni võttis seda ka arvesse, ütles, et on on erinevad arvud selle kohta, kui palju see tõstaks tööhõivet ja teenuste direktiivi puhul oli täpselt samamoodi, et ähm, arvati, et äh, teenuste direktiiv täienda- äh,, tagaks meile äh, täieliku tööhõive ja suurendaks meie SKT-d, aga ma arvan, et liiga vara on selleks, et hinnata teenuste direktiivi mõju, liiga vara on äh, öelda, et äh, siseturu äh, lõpuleviimine suurendab tööhõivet ja kui me vaatame neid esimesi hinnanguid, mis on tehtud, hoolimata sellest, et praegu on liiga vara selleks, et lõplikke järeldusi teha, siis ma võin konstateerida, et tööhõive ja SKT kasvu jaoks on pigem oluline makromajanduslik kontekst kui, kui see, kuidas mõni dire-, e, e, liikmesriik direktiivi üle võtab, nii et ma kutsun meid üles, et me oleksime väga ettevaatlikud, väga ettevaatlikud äh, ka selles osas, mida me ütleme tööhõive ja SKT kasvu kohta seoses teenuste direktiivi äh, ülevõtmise ja, ja ühtse turuakti ülevõtmise, ühtse turuaktiga seoses. ning teine teema, mida on IMKAS arutatud, nimelt teave, mida pakutakse teenusepakkujatele, kes soovivad majandustegevusega tegeleda teistes riikides. ma arvan, et äh, siseturus võib see saada enamuse ja raha, majandus- ja rahanduskomisjonis ka, et, et ma ütleks, et vaja on äh, suurendada teabe hulka, mida edastatakse teenustepakkujatele ühtses pöördumiskohas ja et vaja on sinna lisada näiteks äh, tööõigust puudutavad äh, elemendid, sest äh, näiteks Prantsusmaal ja mitte üksnes Prantsusmaal on üks arutelu teenuste direktiiviga seoses olnud see kurikuulus päritoluriik, mm, mis parlamendi initsiatiivi, direktiivi algsest tekstist välja võeti, aga teenust, aga ka teenuste pakkuja võimalused saada teavet raamistike kohta. Ähm, nii et kõik ähm, lubade saamise korrad, äh, tööõigus äh, ja meil tõesti õnnestuks ähm, muut-, suurendada selle teabe mahtu, mis, mida teenusepakkujatele antakse ja teis-, Eh, lisada sinna teised teemad. nii et need on minu poolt eh, need kaks põhilist märkust, mis on eh, kooskõlas selle aruteluga, mis meil IMCO-s on toimunud ja ma arvan, et meil õnnestub ka kompromisse leida. Teil, härra Koses, on tõesti vaja veel sõna võtta või saate äkki härra Kalfaniga hiljem rääkida muudatusettepanekutest? nüüd on teil ainult kaks siia nagunii järgi jäänud. aga seitsmendaks muud-, detsembriks tuleb muudatusettepanekud teha seda inglise keeles ja siis me hääletame kolmeteistkümnendal majanduskomisjonis ja järgmine koosolek toimubki esmaspäeval, kolmeteistkümnendal detsembril Strasbourgis kell seitse õhtul. soovin teile head isu ja kena pärastlõunat!